komisjoni vahel. ja sellised dialoogid toimuvad igal aastal, esimesel poolaastal. ja kutsume eh, meile vastavad volinikud eh, Euroopa Parlamendi komisjoni mõtteid vahetama ja analüüsime nii õigusloomelist kui ka mitteõigusloomelist valdkonda koos ja nii me saame välja noppida prioriteedid millega me tahame tegeleda aastal eh, kaks tuhat kaheksateist, järgmisel aastal. ja see seondub Euroopa Komisjoni tööprogrammiga selleks aastaks. me saatsime teile ka välja küsimused, mm, härra volinik, et meie analüüs oleks põhjalikum nii te meie küsimuste varal saate aimu, mida me tahame teiega käsitleda, aga küsimusi on võimalik ka veel juurde esitada, sest me leppisime kokku, et ühelt poolt me saadame ette küsimused, et komis-, volinik teab, mis meid huvitab, aga me kordame need küsimused veel kord üle, kõigepealt volinik, siis koordinaatorid saavad sõna kaheks minutiks igaüks ja siis saab jälle volinik vastata, pärast seda saavad küsimusi esitada juba meie komisjoni muud liikmed. ja loodetavasti meil õnnestub võib-olla isegi natuke varem lõpetada, kui ette nähtud aeg, poolteist tundi. aga nüüd, härra volinik, sõna on teil äh, left, left, left, left, left, left. No, no, this one.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 Okay, chairman, honorable members. lugupeetud Põllumajanduskomisjoni ja Maaelu Arengu Komisjoni esimees ja liikmed, mul on suur au jälle olla siin teie ees. see on juba kolmas eh, struktureeritud dialoog eh, parlamendiga ja eh, nagu ikka, me vaatame, kuidas on asjade seis peamistes küsimustes ja kui ma tohin, teen Eh, natu-, ettepaneku natuke teistmoodi talitada. ma tahan kõigepealt rääkida üldiselt toiduohutusest ja ka üldsuse suhtumisest riskidesse ja anda sellise laiema ülevaate sellest temaatikast, sest need teemad on väga südamel Eh, kodanikel Euroopa Liidus. ja teen ettepaneku, et me võtame konkreetsed küsimused seejärel käsitleda ja ma näen, kui palju te eh, mulle juba küsimusi ette saatsite, et teil on tõstatada väga palju huvitavaid teemasid eh, ma olen tervishoiu ja toiduohutuse volinik ja ma tõesti tunnen uhkust meie toidu ainete süsteemide üle. Need on sündinud ähm, meie aastatuhande mm, alguses ja äh, selja taha oli jäänud üheksakümnendate aastate toiduainete kriis, samuti kahe tuhandenda aasta alguse toiduainete kriis. meil kõigil on hästi meeles see kahju, mis nendest kriisidest sündis. tagajärjed olid tohutud, usaldus läi toi-, lõi toiduainete vastu kõikuma. ja täna Euroopa Liit saab uhkelt öelda, et meil on kõige rangem ja ulatuslikum süsteem, millega me mm, ohjame toiduainetega seotud riske. see ei tähenda seda, et toiduohutus on meil juba saavutatud ja et me võime nüüd loorberitel puhata. ei, Euroopa toiduainete ahelad on väga keerukad ja see tähendab seda, et uued probleemid tekivad aeg-ajalt ja on vaja ka tagada, et näiteks ei oleks mikroobide vastast resistentsust <clears throat> meie toiduahelas. ja AMR-iga me tegeleme väga põhjalikult ja juunikuus äh, on tulemas selle kohta uus tegevuskava Euroopa Komisjonilt ja koondame tähelepanu lisandväärtusele, mida Euroopa Liit saab tuua kahekümne kaheksale liikmesriigile nende võitluses antimikroobikumide resistentsuse vastu on vaja teadusuuringuid teha ja välja töötada kiired diagnostilised testid ja vaktsiinid ja muud alternatiivid antimikroobikummidele ja meil on vaja tugevdada ka oma kohalolekut ja oma häält rahvusvahelisel areenil ning seista hea selle eest, et toimuks tugevam koostöö rahvusvahelises plaanis. uued ähm, probleemid tekivad, aga me võime öelda, et nüüd me oleme palju paremas olukorras ära hoidmaks toiduohutuse kriise meil on olemas toiduainetealased õigusaktid, oleme valmis tõhusalt reageerima, kiiresti reageerima igasugustele eh, kriisidele, probleemidele, mis võivad tekkida toiduahelas. aga selleks, et kõik toimiks, on vaja ka kogu aeg kontrolli teostada, kuidas on lood meie toiduainete alaste õigusaktidega, kas need seaduslikud õigusaktid on ikkagi eesmärgipärased ja me selle analüüsi viime lõpule aasta lõpuks. ja on vaja samuti vaadata, kus on meil nõrgad küljed, nõrgad kohad ja on vaja ka hinnata, kuidas meie õigusaktid eh, ka tagavad eh, toiduainetega varustuskindluse, kas nad on piisavad selleks. me mõistame, kuivõrd oluline on muutuda ka jätkusuutlikumaks, anda oma panus kliimamuutuste vastu võitlemisse, ringmajandust edendada ja toiduainete raiskamine lõpetada. ma võin kinnitada, et me oleme juba tööd alustanud, hiljuti lõime platvormi, mis puudutab toiduainete raiskamist. see platvorm on andmas tõelisi tulemusi, levitab parimaid tegevuspraktikaid ja viib meid edasi jätkusuutliku arengu eesmärkide poole ja aastat kaks tuhat kakskümmend tahame viiekümne protsendiliselt vähendada toidu raiskamist kaks tuhat kolmkümmend vähendada poole võrra toiduainete raiskamist. tegeleme ka teistes tähtsates valdkondades aktiivselt. uus loomatervise hmm, õigustik, mis võeti üks aasta tagasi, parandab meie praegust õiguslikku olukorda loomade tervishoiu vallas ja aitab meil võidelda ka paremini loomade nakkushaiguste vastu ja paremini teavitada ja teostada järelevalvet see tähendab seda, et tulevikus peaks Euroopa Liidu liikmesriikides esinema vähem epideemiaid ja sotsiaal- ja majanduslikud tagajärjed nakkushaiguste puhangute puhul on väiksemad. samuti peab see tõstma meie konkurentsivõimet ja tõhusust. me võitleme loomahaiguste vastu jätkuvalt energiliselt ja meil on ranged meetmed ja vaatame neid ka pidevalt läbi, et ajakohastada eesmärgiks on võidelda nende haiguste vastu, nagu näiteks linnugripp, samuti sigade Aafrika mm, katk ja teised. Need puha-, epideemiad näitavad, et on vaja bioohutust tõsta loomakasvatuses. nagu te teate, meil on ka uus taimetervise seadustik eesmärk on ära hoida taimekahjustajate puhangut tulevikus ning kaitsta Euroopa Liidu territooriumi eh, mitte omamaiste kahjustajate vastu. ma lugesin läbi parlamendi resolutsiooni, mis käsitleb tõhusaid taimetervise kontrollimeetmeid tsitsuseliste puhul, mis imporditakse Euroopa Liitu. meil vaja jätkata oma dialoogi meetmete üle, mis me oleme välja pakkunud, aga minu eesmärk on kehtestada tugev fütosanitaarne kaitse Euroopas. mis puudutab Xylella fastidioosat, siis see meenutab meile, kui suured ohud valitsevad meie põllumajanduses. nii paljude tootjate elatis on ohus selle kahjuri tõttu. meil on vaja tegutseda teadusandmete baasil. möödunud aastal me leppisime kokku ametlike kontrollimeetrite määruses ja parlament peaks selle homme vastu võtma. ja tulemuseks on lihtsam õiguslik raamistik, mis peab aitama jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet Euroopa Liidu põllumajanduses tõsta ja samas tagab Euroopa Liidu kodanike ohutuse ja kaitse. seni näiks see kõik hästi olevat, aga kuidas on lood kodanike ootustele vastamisega? viisteist, kakskümmend aastat tagasi olnuks ohutus inimestel kõige rohkem südamel. pärast seda on asjad edasi arenenud ja nüüd on muud tegurid omandanud suurema tähtsuse. inimesed nõuavad mitte ainult ohutut, vaid ka tervislikku toitvat toitu, mis on eetiliselt toodetud ja jätkusuutlikult toodetud ja mõnikord saame elanikkonnalt väga vastuolulisi signaale. me oleme reageerinud nendele nõuetele ikka ja jälle, näiteks võtame toitumise, see on kõigi eurooplaste südamel. iga päev me räägime oma sõprade ja peredega sellest, mida me sööme, kuidas me seda teeme ja kui palju me sööme. toitumisalased arutelud on meile väga tähtsad ja seegi kajastub näiteks massimeedias. näiteks kahene toiduainete kvaliteet, arutelu selle üle on hiljuti puhkenud, näitab, kuivõrd tähtis teema see on. meil on vaja head Mm, toitumist, tervislikku toitumist edendada Euroopa Liidus. detsembrikuus mm, kehtestati kohustuslik toitainete märgistamine. see oli suur samm meie toitumispoliitikas. aga see ei ole valdkond, kus me kõik ühel meelel oleme. Te kõik teate, kui raske on äh, äh, nende tervishoiualaste väidete alast määrust ellu rakendada. toiduainete firmad tahavad reklaamida oma toodete häid külgi, viidavad tervishoiule ja koostisosadele. ja paar kuud tagasi teie parlament oli meie ettepanekute vastu siin Äh, täna me võtsime vastu aruande, mis puudutab kohustuslikus korras koostisainete märgistamist ja samuti mm, komponentide äranäitamist alkohoolst, alkohoolsetes jookides. inimesed peavad teadma, mida nad joovad ja ei ole mingisuguseid objektiivseid põhjuseid, miks eh, ei peaks selline informatsioon seisma ka alkohoolsete jookide märgistusel ja sellepärast me otsustasime äh, kutsuda alkohoolsete jookide sektori üles ühe aasta jooksul äh, tegema omalt poolt ettepanekuid, äh, ära näitama koostisosade nimekirja ja samuti mm, toitainete väärtuse alkohoolsetes jookides. samuti töödeldud toitained Nad võivad äh, sisaldada väga palju energiat, rasvhappeid, külastunud rasvhappeid ja muid suhkruid, soola. me teeme koostööd toiduainete tööstusega, et parandada toit, töödeldud toitainete kvaliteeti. Äh, näiteks soola kogus leivas on aastate pikku vähenema hakanud ja möödunud aastal jõudsime kokkuleppele, liikmesriikidele ka kümme protsenti lisanduva suhkrukoguseid vähendada toiduainetes. liikmesriikides on seiresüsteem mm, ja tähtis on toetada liikmesriike, kui nad näitavad üles algatust ja võtavad meetmeid. ja nüüd ma räägin ka paar sõna loomade tervishoiust meie oleme esirinnas maailmas siin. mõned teist käisid ka kohtumisel, mis oli eh, loomade heaolu ja kaitse vallas möödunud kuul oli meil konverents ja komisjoni ekspertide rühm on loonud platvormi loomade hea elu, heaolu, tervis ja see platvorm rakendab ja edendab loomade tervishoidu, see on väga tähtis küsimus meie kodanikele. üks asi olgu selge, jätkusuutlikum toiduainete tootmine on midagi, mis on suunatud tulevikku. meil on vaja selleks üheskoos ähm, hajutada umbusk ja isegi vaenulikkus mis valitseb teadlaste nõuannete osas ja on vaja jagada informatsiooni uute ainete, uute tootmismeetodite kohta toiduainete tööstuses. GMO-dest nüüd, muundkultuurid Euroopas on üks teema, millest on kaks aastakümmet kogu aeg räägitud ja äh, loomade kloonimine on ka üks selline valdkond, kus vaatamata kõikidele meie jõupingutustele ei ole õnnestunud kokku leppida üheski üle Euroopa Liidulises õigusaktis. ja raske on teadlaste soovitusi ellu rakendada, kui seatakse ekspertide soovitused kahtluse alla. mõned inimesed usaldavad pigem Twitteri nõuandeid, kui et Mm, teadlaste hinnanguid. tõesti, see on suureks probleemiks meie kõigi jaoks. siin on tegemist suure probleemiga, pestitsiidid jälle tõendab seda. ja ma tean, et see on teil väga südamel. me kõik teame, et e, meil on vaja tootmist, mis oleks jätkusuutlik ja ohutu me tahame ju kõik ohutuid toiduaineid tarbida. jah, aga me peame meeles pidama, et ilma taimekaitsevahenditeta me oleksime suure probleemi ees mitte ainult tavapärases Äh, põllumajanduses, vaid ka mahepõllumajanduse vallas. meie pestitsiidide kontrollisüsteem on kõige rangemaid maailmas. tõendamiskohustus on kasutajal. meie õigusaktid nõuavad, et äh, need, kes kasutavad pestitsiide, peavad tõestama ähm, kasutamist ja seda, et nende tooted on ohutud keskkonnale, inimestele ja loomadele ranged meetmed, mida on rakendatud eh, mitmel puhul eh, uute ainete korral, näitab, et me alati reageerime kiiresti, kui tulevad mingid uued andmed teadlastel ja oma regulatiivset süsteemi pestitsiidide vallas me üritame kogu aeg täiustada komisjon oma ettepanekutega e, üritab ka e, endokriinse süsteemi kahjustajate vastu võidelda ja meil on olemas teaduslik määratlus, mis tugineb Maailma Tervishoiuorganisatsioonis tehtud tööle. aga öö, e, me oleme küll pioneer, aga samas meid kritiseeritakse, et me ikkagi ei lähe piisavalt kaugele vaatamata oma parimatele jõupingutustele, kõrged ohutuse standardid ja normid tagada öö, kõikides valdkondades. samas öö, meie teadusel tuginev süsteem leiab õõnestamist elanikkonna hulgas, teda tahetakse diskriteerida. palun julgustage pidama ratsionaalsemat arutelu ühiskonnas, meil on vaja sellist ratsionaalset arutelu. meil on vaja äh, kaasata inimesed äh, tõsistesse aruteludesse, sest vastasel korral meie edasiliikumine ja meie ühised eesmärgid saavad kannatada. loomulikult äh, on vaja mõista neid muresid, mis Euroopa kodanikel on, aga seda tuleb teha asjakohaselt, kaitstes meie põhimõtted et oma otsuseid langetades me tugineme teadlaste parimatele andmetele ja soovitustele ja teeme seda läbipaistvalt. me teeme seda üheskoos parlamendiga. ja meil peab olema ka ühesugune teavitamisstrateegia, mis tugineb teaduslikele andmetele ja peame jagama infot ühiskonnale ja peame julgustama elanikkonda teadusandmeid usaldama. nüüd ma olen valmis vastama teie küsimustele ja tänan tähelepanu eest. okei okay.. suur aitäh suur aitäh selle väga ülevaatliku ettekande eest ja suur aitäh ka selle eest, et te paluksite, palusite meil nüüd tulla välja küsimustega teile. meil on kakskümmend viis sõnasoovijat, igaüks saab sõna kaheks minutiks Äh, vabandust, koordinaatorid saavad sõna kaheks minutiks ja saadikud üheks minutiks ning ma palun küsimusi mitte korrata, ehk siis ma palun, et inimesed ei esitaks sama küsimust. Äh, härra Kess kõigepealt. aitäh, tänan, härra volinik, et olete tulnud põllumajanduskomisjoni. tahaksin tänada teid meie fraktsiooni nimel teie tehtud töö eest volinikuna me järgime, jälgime seda väga tähelepanelikult. Te olete käsitlenud päris mitut teemat, toiduainete raiskamine oli üks nendest ning eh, see on suuresti asi, mida saab harimisega lahendada, me peame meie noori märksa paremini harima selles, mis puudutab toiduaineid ning eh, söögi valmistamist ning päris palju oleks siin võimalik saavutada ka haridusalaste programmidega. minu vanaema on õpetanud mind eh, mitte raiskama eh, toiduaineid ning mina seda ei tee. teiseks teemaks, millest te, mida te käsitlesite, oli taimede tervis. me oleme Euroopa Parlamendis asjaomased otsused teinud ning eh, see, siin pakuks mulle huvi kuulda teilt linnugripi kohta, missugune on olukord praegu ning eh, siis veel, et eh, natuke aega tagasi lugesin hormoonide kasutuse keelust, et ja eh, siin oleks väga oluline tagada, et tõesti see keeld kehtib Euroopas, et vastavad toiduained siia ei tule. lisaks Schmallenbergi viiruse osas Äh, siin on minu meelest olulised arengud toimunud äh, vaktsineerimisega seoses, et peaks äkki vaktsiin juba olemas olema ning lõpetuseks tuleb meil teha päris palju veenmistööd. me peame abifondid avama ka tarbijatele, kes, äh, sest et vastavaid vahendeid on vaja uuringuteks seoses meie põllumajandusloomade tervisega aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik, selle eest, et tulite ning eh, esinesite sissejuhatava sõnavõtuga. mõned olulised punktid seoses praegu käimasoleva tööga. Eh, vi-, veinid ja siltidele kantav info oleme kursis, et praegu olete ette valmistamas dokumente selle küsimusega seoses ning äh, äkki saaksite meile sellest natuke pikemalt rääkida, mida peadirektoraadis praegu tehakse, arvestades seda, et meil on äh, teatav mure seoses sellega, mis praegu, mida kavandatakse üldistes küsimustes, äh, endokriinsüsteemi häirijad, endokriinsüsteemi häirivad ained, Äh, ning konkreetsemalt glüfosaadid. kas te saaksite rääkida meile sellest, missugune olukord selles valdkonnas on? see ajutine pikendamine, mis selle herbitsiidiga seoses äh, võimaldati, mis on seotud paljude valdkond, paljude küsimustega, mida me käsitleme ning äh, lõpuks äh, põllumajanduskultuuride seemnete küsimused, sest me töötame palju mahepõllumajanduse küsimustega. ning siin on seemnete küsimus sageli väga teravalt päevakorras. tahaksin teada, missugune on praegu arvamus komisjonis, sellepärast et neli aastat tagasi rääkisite sellest, et et seemnekaubandus Euroopa Liidus läheb ümberkorraldamisele ning parlament parlamendi seisukoht oli, oli pigem vastupidine sellele ning ma tahtsingi küsida, kas see algatus on nüüd läbi kukkunud või missugune on olukord või on komisjonil kavas seemnete küsimuses mingi õigusloomealase algatusega välja tulla selle parlamendi ajal, aitäh! Ashok uh,. Commissioner uh,. lugupeetud volinik, uh, ma olen talunik uh, ja ma võtan sõna teiste talunike nimel. ma tahan öelda järgnevat. Uh, talunikud ja taimekasvatajad teavad vägagi hästi, kui oluline on rahva tervis ja te toiduohutus. mõistavad ka seda, kui oluline on rahva usaldus regulatiivprotsessi vastu, kuid ma loodan, et teie volinik mõistate omakorda seda, kui suurt survet tunnevad talunikud selleks, et suurendada oma tootlikkust ja parandada konkurentsivõimet ja ma tean, et te just ütlesite, ütlesite, et te äh, Te mõistate seda, et see areng tuleb tänu tehnoloogiale ja ma loodan seda kustnuta. probleem seisneb selles, et see tehnoloogia on silmitsi tegelikult ebakindla tulevikuga. ma toon siinkohal ühe näite, näiteks glüfosaat Äh, ehkki äh, see kõik kehtib äh, ka teiste kemikaalide kohta, mis on põllumajanduskasutusel. vägagi sageli arvatakse, et regulatiivprotsess eitab teaduspõhist infot, väga sageli on näha, et riske hinnatakse ebaproportsionaalselt ning vägagi sageli tekib küsimus, kas tulemustele mõeldakse piisavalt või mitte, kui toode maha võetakse turult. näiteks võtta üks toode, millel ei ole mingit asendusainet, kui palju äh, mõeldakse selle peale ähm,, äh, kuidas glüfosaadi turult eemaldamine ähm, mõjutab äh, seda valdkonda või mitte ja, ning Äh, mida see kõik tähendab äh, pinnasele ja nii edasi. lugupeetud volinik, minu äh, kaastalunikud usaldavad järjest vähem otsustajaid, nad leiavad, et nendega koheldakse ebaõiglaselt ja praegusel hetkel on vaja see, et otsustuste tegemine oleks läbipaistev, tasakaalus ja teaduspõhine. kas te saate seda meile tagada? Dziękujemy pani poseł Miller aitäh, aitäh, härra volinik, et te täna siia tulite ning meil on võimalik teile küsimusi esitada. kõige teravam küsimus, mis, mida te ka puudutasite, on loomulikult antibiootikumidele resistentsed äh, kahjustajad. komisjoni tegevuskavas on kirjas, et tegevuskavad mõjususe hindamiseks on praegu veel liiga vara ning komisjoni dokumentides on kirjas. aga samas näeme me, et, et enne, kui läbirääkimissurve liiga suureks kasvab, peaksime analüüsima meetmeid, mis on juba võetud antibiootikumidele resistentsete kahjustajate piiramiseks väga oluline on äh, tõhustada teadus- ja arendustegevust, et võidelda nende kaheteist äh, bakteriliigiga, sest me soovime tagada inimestele ohutu toidu, aga me peame tagama ka ravi ja abi loomadele, kui nad haiged on, siin tuleb leida tasakaal. veel üks äh, küsimus, mida te käsitlesite, on, on endokriinsüsteemi häirivad ained. selle def-, vastava definitsiooniga seoses olen ma näinud murettekitavaid arenguid, et komisjon on võimaldanud palju erandeid ja siis need jällegi tagasi võtnud, aga põllumeestel on vaja neid äh, aineid, sest vastasel juhul saaki lihtsalt ei saa ning ma loodan, et määrus tuhat äh, seitsesada üksteist aitab mitte ainult tagada meeste, inimeste ja loomade tervise, vaid võimaldab tõhustada ka konkurentsivõimet põllumajanduses, millest vastav artikkel räägib ning me peaksime aru andma endale oma vastutusest selles valdkonnas. mis puudutab toiduainete raiskamist, siis tarbijate harimine on alati olnud meie huvide keskpunktis. viiskümmend protsenti toiduainete raiskamisest on sellega seotud, on, on tarbijate käitumisega seotud ning siin annab hariduse valdkonnas väga, väga palju ära teha. Gracias, presidente, gracias, senor komis-. suur aitäh, suur aitäh, lugupeetud volinik, ka teile. ma tahaksin omalt poolt ka esitada erinevaid küsimusi kõigepealt. esiteks, te rääkisite teaduslikest testidest ja ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik tagada äh, teaduslike testide läbiviimise sõltumatus äh, sellele, kui kõik teavad, et teadusuuringud on järjest rohkem erakätesse läinud äh, ja neid maksavad osapooled, kellel on oma erahuvid. teiseks, ma tahaksin teada üht-teist ka selle kohta, Ähm, milline on teie nägemus otsustuse tegemise erapooletusest, äh, sellepärast et äh, komisjoni tegevus sellistes äh, tegevusvaldkondades nagu glüfosaadialased otsused ja endokriinisüsteemi häirijate valdkonnas ähm, tekitavad küsimusi sõltumatusest ja erapooletusest. kolmas küsimus, kuidas te saaksite tagada ettevõtluspõhimõtte järgimise Äh, äh, alates hetkest, kui CETA-t hakatakse rakendama ning lõpetuseks ma tahaksin ka teada, mida te arvate viimatisest olukorrast, äh, millele on viidanud ÜRO toidu erivolinik, kes on öelnud, et me peaksime tööstuspõllumajandusest loobuma. see puudutab ka pestitsiidide alast raportit Äh, on öeldud ka, et äh, tööstuslik põllumajandus äh, käib tegelikult risti vastu õigusele toidule, sest et see mõjutab vägagi negatiivselt tulevasi põlvkondi ja meie keskkonda. suur aitäh! ja kommissar, vielen Dank für Ihr Kommen. Äh, wir haben natürlich auch jah, suur aitäh, jah, loomulikult äh, me oleme ka kriitiliselt teisse äh, suhtunud. ma tean, et mm, paljudes valdkondades edu ei ole veel saavutatud, antibiootikumide resistentsus, jah, seda on küll suudetud vähendada, kuid miks veterinaarravimite pakett ei jõua kolmepoolsetele läbirääkimistele, nõukogu venitab seda asja ja Äh, komisjon peaks omalt poolt tegema kõik selleks, et see edu nüüd saavutatakse selles valdkonnas, sellepärast et äh, oodatakse, et edusammud oleksid, aga seda ei ole. Äh, ja meil on antibiootikume vaja, seda näidatakse. lisaks sellele teaduspõhine pestitsiidide turule lubamine, minu kolleegid on sellest juba rääkinud teadus ei ole alati sõltumatu, ka siin on omad huvid mängus ning EFSA eksperdid ähm, on sõltumatud väidetavalt, teised mitte. Te vägagi hästi teate, kuidas glüfosaadi puhul on hoopis teistsuguseid ähm, ilminguid olnud Te ütlesite ka, et siin on tehtud suuri vigu, äh, mida kakskümmend aastat tagasi ei oleks kunagi tehtud ja me peame ka äh, kriitilisi hääli tõsiselt äh, kuulda võtma ja äh, lisaks äh, puudutab see äh, ka teisi kemikaale, kus tuleb tõsiseltvõetavaid kontrolle läbi viia. see kõik mõjutab tõsiselt looduslikku mitmekesisuse kadu ja muid valdkondi. mis puudutab nüüd uusi aretus- ja kasvatustehnoloogiaid, siis me tahame, et ka siin valdkonnas te tegutseksite ja seadusandlust välja töötaksite. ja komisjon peab tegutsema, aga praegusel hetkel ta oma tööd ei tee. ja lõpetuseks komitee menetlus minu arvates ei ole see õige, mida te siin välja olete pakkunud äh, ja meie leiame, et see, mis praegu toimub, ei ole õige, komisjon äh, raputab vastutuse omas õlgadelt äh, sellega seoses. Äh, me peame liikuma edasi sellel teel, mida avalikkus meid ootab, aitäh. suur aitäh. nüüd on meil nimekirjas juba kolmkümmend kolleegi, kes sõna soovivad lugupeetud volinik, suur aitäh. mulle tekitab suurt stressi see, et ma näen, et nii paljude põllumajandusteemade puhul ähm, peetakse arutelusid erinevates teistes komisjonides, aga mul on väga hea meel, et te nüüd siia tulite teemadest rääkima. Te rääkisite väga erinevatest teemadest ja esimene kõige olulisem oli äh, resistentsus äh, mikroobidele. Äh, minul on kolmkümmend tuhat mune ja kana kodus ja äh, me oleme näinud äh, kanade suremuse suurenemist ja äh, munade arvu vähenemist ja ma pöördun veterinaari poole ja ma saan antibiootikumi olukorra parandamiseks ja ravimiseks ja olukord lahendatakse, aga kui ma seda teha ei saaks, oleks tõsine probleem. Ähm, kui Äh, me ei saa kasutada enam neid materjale, siis see on väga e-, ebaõiglane, võttes arvesse neid äh, importe, äh, kus selliseid reegleid ei ole, piiravaid reegleid ei ole ja sealt tulev kaup ületaks sellisel juhul, ujutaks sellisel juhul üle meie turu me peame tegema tööd selle nimel, et me saaksime äh, keelustada impordi sellistest riikidest, kes saavad kasutada selliseid materjale, mida meie ei tohi kasutada. Te olete rääkinud ka toidu raiskamisest. Ähm, porgandid on mõnikord liiga suured, liiga paksud, liiga pikad, need visatakse seetõttu ära ähm, probleem on aga selles, et äh, paljud talunikud peavad äh, tagama ähm, tarneahela läbipaistvuse, nad peavad näitama, kust toit tuleb, kuhu ta läheb ja siin on väga-väga palju silmakirjalikkust, äh, viis protsenti meie farmidest on EFA-s äh, ja äh, me ei tohi kasutada näiteks ka pestitsiide ja see toob kaasa saagikuse vähenemise, see ei ole silmakirjalikkus, see on tõsiasi. nüüd GMO Euroopa Liitu tarnitakse sisse kolmkümmend miljonit tonni sojaube, mis on geneetiliselt muundatud Äh, te oigate, aga see on tõsi, äh, pestitsiide äh, jah, ma toetan teisi kolleege, kes on rääkinud, suur aitäh. kolleeg Moson, palun. aitäh. komisjon on loomade tervise valdkonnas välja tulnud uue platvormiga ja et loomade heaolu tõstmine on vajalik selleks, et meie toodangu väärtus suureneks Mm, turuküsimus on väga oluline äh, Euroopa Parlamendis ja Põllumajanduskomisjonis ning kõik, mis äh, suurendab äh, toodete väärtust, on loomulikult väga oluline. komisjoni uus platvorm, kas seda hakkab rakendama pädev volinik ning millisel viisil see mõjutab meie selle majandusvaldkonna tehnilist struktuuri? et kui me, me räägime siin ju sisuliselt äh, paljudest olulisest muudatustest võrreldes praeguste te tegevusega. Euroopa Liit on sisuliselt praegu rääkimas ühte ja tegemas teist. näiteks allkirjastatakse CETA riigiga, mis hakkab tooma Euroopasse kümnete tuhandete tapetud loomade liha, kes, mis ei vasta meie standarditele ja me teame, kuidas neid loomi seal kohaldab, koheldakse muuhulgas ka ravitakse neid keelatud antibiootikumidega, meil keelatud antibiootikumidega, nii et nii et missugused on siis need, need reeglid, mis reaalselt kehtivad, arvestades neid Numa farm, mis Kanadas on? ning teatud keelde toodetele, mida meil loetakse ohtlikeks, aitäh. Prosimy o pierwszą odpowiedź na pierwszą turę pytań ja lugupeetud volinik, nüüd on teil sõna vastamaks äh, esimestele küsimustele ja esimese vooru lõpetuseks on teil kümme minutit aega vastamiseks, suur aitäh! kõigepealt ähm, pean ütlema, et ma kuulen pidevalt väga palju küsimusi Ehm, linnugripp, ehm, loomatervis, taimetervis, ehm, muud erinevad teemad, aga mina alustaksin vastustega linnugripi koha pealt. alates eelmisest sügisest on Euroopa Liit olnud silmitsi väga tõsise epideemiaga, mis puudutab linnugrippi, linnugripi viirust ja Äh, see tähendab ka seda, et äh, metsikute lindude kontekstis on see ohuks ka järgnevatel nädalatel. komisjon tahab äh, ellu rakendada mis tahes riskivähendusmeetmeid selleks, et hoida ära linnugripi levik linnufarmidesse ja see otsus ajakohastatakse, võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti poolt antud informatsiooni puhangute likvideerimiseks on antud ka rahalisi vahendeid, on hüvitatud äh, lindude ja loomade tapmise kulusid, äh, rajatiste puhastamise kulusid on mm, kaetud äh, ning kompensatsiooni makstud ka talunikele, kelle linnud on tulnud tappa. nagu te teate, siis mis puudutab talunike sissetuleku ärajäämise hüvitamist, siis me oleme ette näinud erinevad meetmed selleks ja kui äh, vaadata loomatervishoiu ja taimetervishoiu vallas, valitsevat olukorda, siis jah, me peame vaatama, kuidas parandada oma suutlikkust äh, võtta äh, vastu rakenduse delegeeritud õigusakte, mis on seotud taimetervise ja loomatervishoiu alaste õigusaktidega võttes arvesse meie äh, tegevuskava aastaks kaks tuhat üheksateist, äh, me tahame viia oma töö lõpule ja äh, võtta vastu kõik instrumendid, mis meil on vaja, et edukalt tegutseda selles vallas ja loomulikult me peame rääkima ka võimalustest, ka kuidas parandada olukorda toidu raiskamise valdkonnas, me peame vaatama, millised on ühised tegevused, mida me saaksime toidu raiskamise vältimise platvormi najal ära teha meil on vaja tegeleda, teha tööd ka äh, toidu raiskamise mõõtmise metodoloogia kallal. me peame tagama selle, et inimesed mõistaksid, äh, kuidas äh, tõlgendada kõlblik kuni ja parim enne märgiseid. ja loomulikult toidu annetamine on oluline teema. lisaks sellele toit, mida on võimalik kasutada loomasöödana Andrew tõstatas siin küsimuse, mis puudutab märgistamise küsimust ja loomulikult, nagu te teate, siis praegusel hetkel me teeme tööd selle nimel, et tulla välja raportiga, mis puudutab just märgistamisküsimusi. ja äh, täna äh, tullakse sellega välja, avalikustatakse see siis, äh, see puudutab just alkohoolseid jooke Äh, aga nagu te teate, siis äh, me omalt poolt pakume teavet, äh, mis on teaduslikult tõendatud ja me tahame, et tööstus vastaks ühe aasta jooksul sellele raportile ning vastaks meiepoolsele palvele saamaks tööstuse poolt vastuseid vabatahtlike tegevuste valdkonnas tagamaks nõuetele vastavuse alkohoolsete jookide sektoris. ja pärast ühte aastat siis me jätkame arutelusid koos tööstussektori esindajatega Äh, mõtlemaks välja, milline on parim tee edasiliikumiseks üle euroopalisel tasandil. Te rääkisite ka endokriinsüsteemi häirijatest ja glüfosaadist. nagu te teate, siis õiguslik mandaat komisjonil on selline, et panna paika teaduslikud kriteeriumid äh, selleks, et määrata, millised on ähm, ähm, omadused, mida äh, glüfosaat ja muud ained omavad praegusel hetkel me kogume arvamusi ning äh, kogume äh, kriteeriume, paneme paika kriteeriume endokriinsüsteemi häirete äh, kontekstis ja järgmiseks sammuks on erandite küsimused. ja minu arvates praegusel hetkel me peame kõik mõistma seda, et lõppkriteeriumid Äh, see on väga oluline, et meil oleksid need lõppkriteeriumid paigas endokriinisüsteemi häirete küsimuses ja sellised lõppkriteeriumid saab üle võtta ka teistesse sektoritesse siis, aga me peame vaatama, kuidas nende küsimustega tulevikus kõige parem oleks toime tulla, aga kui glüfosaadi juurde pöörduda, siis ma tahan selgelt välja öelda seda, et Euroopa Kemikaaliamet peab tulema nüüd varsti välja oma lõpparuandega glüfosaadi teemal, ta peab selle esitama komisjonile enne suvevaheaega. praegusel hetkel ootame me nende kohtumise tulemusi, kohtumine leiab aset viieteistkümnendal märtsil. komisjoni teenistused saavad liikmesriikidega alustada uuesti läbirääkimisi alles pärast selle arvamuse kättesaamist läbipaistvuse küsimus ja sõltumatuse küsimus teaduse puhul on siin väga olulised, nagu siin ka mainiti. aga äh, me peame alati püüdma äh, luua paremaid tingimusi selleks, et teadusvaldkond saaks olla läbipaistev äh, mm, ja vaadata, vastata kõikide oskus, ootustele Äh, ma teen omalt poolt kõik selleks, et arutada erinevaid vasturääkivusi ja ma näen ka täna siin kojas erinevaid arvamusi seoses glüfosaadiga, osad on selle poolt, osad on selle vastu, hea küll arvamused lahknevad, aga kuhu jääb teadus? kus on selles pildis teadus? kas me saame tagada selle, et Euroopas valitseks läbipaistvus? me peame äh, võtma vastu menetlused, reeglid. ja me peame võtma arvesse ka, millised on erinevate äh, äh, teaduslike organite arvamused. ÜRO on tulnud välja raportiga sellel teemal ja eh, ÜRO raportit pestitsiidide liigkasutamise koha pealt tuleks väga hoolega lugeda. aga sellises raportis on väga hea sõnum välja toodud eh, ja seal on öeldud, et Euroopa Liit on eh, üleilmselt väga heaks eeskujuks sellele, kuidas rangelt reguleerida pestitsiidide kasutamist see on isegi ÜRO äh, raportis ära toodud, nagu te teate, ehk siis üleilmselt nähakse meie tegevust kui väga head eeskuju sellele, kuidas reguleerida pestitsiidide kasutamist ning kuidas parandada äh, ohutust, tõhusust selles vallas äh, ning kuidas parandada teaduspõhiseid tõendusmaterjale seemnete puhul ka tekkis küsimus, et kuidas nüüd edasi minna, kuhu edasi liikuda. praegu on olukord selline, et suur osa ettepanekutest on tehtud ja me peame vaatama, kuidas nüüd hinnata eh, see meid puudutavaid seadusandlikke akte selleks, et neid kaasajastada. tegelikult oleks hea arutada taaskord seda, kuidas edasi liikuda selles valdkonnas. praegusel hetkel eh, ootab meid eh, ees hindamine. ja te rääkisite siin ka uutest tehnoloogiatest ja võimalustest arutada ähm, võimalusi ja teemasid, mis on seotud uute aretusmeetoditega. Äh, te võib-olla olete teadlikud komisjoni teadusliku meetodi mehhanismist, mille eesmärgiks on valmistada ette äh, uusi tehnoloogiaid põllumajandussektoris ja äh, ma tahaksin julgustada avalikku arutelu Ähm, kõikide osapooltega selleks, et kõik saaksid omalt poolt panustada sellesse, kuidas äh, parandada olukorda põllumajandussektoris, austades äh, väga kõrgeid ja rangeid ohutusstandardeid. Brüsselis me korraldame kahekümne kaheksandal septembril kõrgetasemelise konverentsi kaasaegse biotehnoloogia valdkonnas ja innovatsiooni küsimuses äh, põllumajandust liku toidutootmise valdkonnas meil on vaja vaadata, kuidas selles valdkonnas edasi liikuda, selles pole kahtlustki ma väga vabandan, mul ei ole kõiki nimesid siia äh, võib-olla üles kirjutatud, härra Ashford vist äh, rääkis äh, sellest, kui suur surve on talunikel kanda praegusel hetkel ja millised on ohud ja riskid, äh, mis on seotud äh, meie otsuste mm, ja nende teaduspõhisusega, mis puudutab endokriini häirijaid, äh, siis tegelikult on läbi viidud väga põhjalik mõju-uuring ja äh, seal äh, näidatakse ka seda, kuidas äh, tegeleda teemadega proportsionaalselt ja tasakaalustatult. ja selline mõjuhinnang on tegelikult avaldatud ka meie kodulehel ja te näete, et komisjon püüab alati silmas pidada kõiki olukorra erinevaid aspekte ähm, ja me tegutseme läbipaistvalt, teaduspõhiselt ja tasakaalustatult. ja me kindlasti jätkame oma tööd selliselt ka tulevikus. Äh, mõned rääkisid nikotinoide äh, äh, komisjon leiab, et et eh, eh, nende kasutamine peab olema väga rangelt reguleeritud, neid võib kasutada olukorras, kus see on vältimatu, aga otsused tuleb langetada vastavalt eh, hil-, kõige viimastele tead-, teadusandmetele ning selles valdkonnas on ka paika pandud piirangud, Euroopa Toiduohutusamet kaalub praegu uusi andmeid sellega seoses ja ülevaatamine peaks jõudma äh, lõpule kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kolmekümnendal novembril. sõltuvalt selle hindamisprotsessi tulemustest tuleb komisjon omalt poolt välja äh, nikotinoididele heakskiidu andmise menetluse parandustega Äh, ma tean, et aega on vähe, aga ma pean ütlema ka, et mõned äh, rääkisid ka äh, äh, mikroobide resistentsusest. me siin valdkonnas tegutseme ka väga aktiivselt äh,. me oleme võrgustiku paika pannud äh, selle teemaga tegelemiseks, me oleme lõpule viinud avaliku konsultatsiooniprotsessi ja juunikuuks me tahame tulla välja ravimiresistentsusega seotud uue strateegiaga ja me tahame vaadata, kuidas oleks võimalik äh, parandada teadusuuringuid, arendustegevus selles valdkonnas, kuidas rahvusvahelisel tasandil tegutseda selles valdkonnas, äh, WTO raames ja mujal. Äh, jah, loomulikult me arutame neid teemasid erinevates organisatsioonides, ÜRO loomatervise organisatsioonis, põllumajandusorganisatsioonis ja oma kaubanduspartneritega ka rahvusvahelistes suhetes see on minu poolt praegu kõik, aitäh. aitäh. meil on endiselt kakskümmend kolm inimest nimekirjas, üks minut igale ühele. Eh, tahaksin lõpetada kella poole kümneks esimese punkti meie päevakorras. aitäh tahaksin seoses äh, mesindusega küsida järgmised, järgmist. kakskümmend protsenti mee impordist Euroopa Liitu on kunstmesi. Need on kõige värskemad andmed, mis meil on. Hiina import on tõusnud kolmkümmend protsenti viimase kahe aasta jooksul kolme aasta jooksul, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist perioodil, on mee hind praktiliselt langenud kahekordselt ning mesinikud on raskes olukorras. ning seetõttu minu küsimus, kas teil on kavas kontrollida teravamalt eh, imporditavat mett välispiiridel ning kas teil on plaanis paremini kontrollida selle meie tootmist väljaspool Euroopa Liitu ning äh, kas teil on kavas astuda meetmeid suuremastaabilise Hiiname impordi vastu, kas komisjon toetab äh, meie direktiivi muutmist äh, selliselt, et tulevikus ei ole lubatud segada Euroopa Liidu riikidest pärit ja Euroopa Liidust väljastpoolt pärit mett? ning äh, seoses sildistamisega, kas äh, olete seisukohal, et peaks olema selgelt ära näidatud, äh, kust segatud mee mm, osad pärinevad ning seoses meie päritoluga ka infot näidata, Saksamaal näiteks seda tehakse kui te kõik üle aja räägite, siis me õigeaegselt ei lõpeta, härra Castro. aitäh, teen lühidalt. suur tänu, härra volinik, et tulite põllumajanduskomisjoni ning annate meile võimaluse küsimusi küsida. nagu teised kolleegidki, märgin ka mina, et meil on palju muresid seoses komisjoni algatusega eh, toite väärtust puudutava sildit-, sildistamise osas. paar päeva tagasi selles valdkonnas äh, kõige olulisemad rahvusvahelised tegijad, Unilever näiteks, astusid üles avaldustega, et äh, toetada nii-öelda valgusfoorisüsteemi ning äh, teate, et parlament on juba hääletanud selles küsimuses ning hääletanud negatiivselt, nii et meile pakuks suurt huvi kuulda, mis siin toimuma hakkab, sest et äh, me tahaksime teavitada tarbijat. me ei tahaks hakata tarbijale ette kirjutama valikuid, mille ta peab tegema, kasutades seda valgusfoorisüsteemi. nii et kas me hakkame kajastama päritolu siltidel, mitmed riigid on juba samme astunud selles valdkonnas, kas komisjon kavatseb ka seda teha? aitäh. aitäh härra esimees, teen lühidalt, austatud volinik, küsimus, millest eh, tahtsin rääkida, on juba saanud kajastuse kolleegide poolt mingil määral, aga mõned mõtted siiski. esiteks, räägiti, rääkisite toiduainete raiskamisest, eh, väga oluline teema ning tahaksin käsit-, eh, aga seda on juba puudutatud. tahtsin, tahaksin rääkida ähm, ainetest, mida kasutatakse põllumajanduses ja mitte ainult. Äh, tänan, et teil on tehtud komitoloogia reeglite muutmise ettepanek, väga oluline on, et liikmesriigid tegeleksid siin sisuliste küsimustega ja aine, konkreetsete ainete küsimustega, aga kas nende ainete osas, kas te saaksite rääkida meile täpsemalt? et äh, kuna tuleb näiteks arvamus glüfosaadi osas? et meil oleks selgem ettekujutus ääramisest sellest oleks palju kasu ning eh, lisaks üldisemas plaanis ja tuleviku, tulevikus iga kord, kui räägitakse konkreetsetest ainetest, siis eh, peaks arvestama ka teadus- ja arendustegevust ning ei tohiks unustada seda, et ettepanekud, mille me teeme, peaksid olema jätkusuutlikud põllumajanduse seisukohast ning tõhusad. Eh, ja need asendavad ained peavad olema ka tõhusad. härra volinik, kaks küsimust lühidalt. esimene, esimest ju puudutasite juba, Xylella vale, vale osa. küsimus on väga oluline. sellepärast, et Korsika ning äh, isegi Lõuna-Prantsusmaa juba tunneb selle mõjut ja meil on vaja väga karmi regulatsiooni ja me ei tohi lasta kohalikel võimudel asjale läbi sõrmede vaadata, sest praegu on olukord ikkagi õudustäratav, sellepärast et kohalikud ametivõimud ei taha endale vastutust võtta. mida siis teeb Euroopa Komisjon? siin konkreetse karmi regulatsiooni kehtestamiseks seoses toodete liikumisega äh, Baleaaridel ja Hispaanias konkreetselt. Äh, edasi insektitsiidid, putukatõrjevahendid, mida kasutatakse Äh, sadamates ja laevadel teravilja kaitseks ning ladudes ka. Äh, konkreetsemalt fosfiin. Äh, sellega seoses on mitu inimest laevadel juba surma saanud. Te võite öelda, et see on tööhõivekomisjoni problemaatika, aga samas ma usun, et siin on tegemist ka tervishoiuprobleemiga. mida me kavatseme siin ära teha? fosfiin on väga oluline oht äh, rahva tervisele ja töötajate tervisele, aitäh! Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, de... Aitäh. enne räägiti rohkem loomade tervisest, aga aga praegu on äh, tõstatatud küsimus Mehhikost pärit hobuseliha keelamisest. paar aastat äh, uurimist Ühend, Ameerika Ühendriikides, Uruguay's, Argentiinas, Kanadas, äh, tapamajades, mis on Euroopa Liidult heakskiidu saanud, tundub et et loomad, keda, kelle liha imporditi Euroopa Liitu, et neid peeti tingimustes, mis ei ole vastuvõetavad. et, et ja tegelikult looma kinnipidamine kuus kuud mingis latris mõjutab tema tervist negatiivselt nii et äh, mul oleks hea meel, kui kehtestataks täielik keeld äh, hobuseliha impordile. aitäh, aitäh, volinik. ning äh, suur tänu selle eest, et olete selle, pühendunud selle teemaga töötamisele. antibiootikumide resistentsed resistentsuse küsimus äh, teeb mulle muret ning iseäranis see, et komisjonil ei ole konkreetsemat strateegiat loomade tervisega seoses Euroopas. Te olete rääkinud, et äh, kõik on hea ja korras ja teised volinikud on sama teinud, aga reaalselt ei tähelda ma mingeid meetmeid, komisjon samas vastutab kollektiivselt meetmete võtmise eest. otsustati ju poolteist aastat tagasi kaheksakümmend protsenti parlamendi liikmetest olid selle poolt, et meil on vaja ühtset alust äh, loomade tervise valdkonnas. ning äh, suvel oli skandaal Prantsuse tapamajades, elusloomade transpordil äh, Türgist madalmaadesse, mis näitas, et selgelt rikutakse kehtivat õigust, kui komisjon ei suuda olla oma ülesannete kõrgusel, siis on parlament sunnitud komisjoni kohtusse kaevama tegemata tegevusetuse tõttu. me ootame tegev- te,, konkreetseid tegusid. aitäh, härra volinik ning väga hea, et olete valmis võitlema loomade ja taimede haigustega. rääkisite, et tuleb äh, bioloogilist turvalisust suurendada ja sellega peab, on loomulikult kõik päri. meil on kord kliimakriis, kord äh, loomade või taimede tervishoiu valdkonna kriis. mis puudutab nüüd äh, fütosanitaarvaldkonda, siis äh, siin tuleb olukorda hinnata, kas see aga jätkub teadus- ja arendustegevuse rahastamisest äh, praegu? ma kardan, et mitte praegusel tasandil ta,, tasemel. me mitmete kolleegidega oleme esitanud mesinduse valdkonnas projekti Äh, võitlemaks mesilaste haigusega ja kaks aastat on möödas ja komisjonil ei, komisjonilt ei ole ikka mingeid tegusid. et kas te saaksite seda kommenteerida, aitäh. aitäh, kolleeg Possadiomato. aitäh, härra volinik. hiljuti kuulsime, et volinik kavatseb artiklit viis eh, Xylella fastidiosa osas pikendada. ma meenutaksin kõigile, et artikkel viis räägib ka eh, Xylella peremeestaimeks olevate taimede impordi keelamisest ning ma tahaksingi küsida, mis kriteeriumidest lähtuvalt seda kavatsetakse teha. Eh, nende taimede istutamise lubamisel või keelamisel, kas on meil siin mingi EFSA arvamus olemas ning lisaks tahaksin äh, rääkida huvide konfliktist ja läbipaistvuse puudumisest äh, seoses Euroopa agentuuridega. me teame, et on konflikte riskide hindamise komisjonis. me teame, et on ettevõtjad tellinud uuringuid ning et, et osa sellest infost on varjatud, muuhulgas ka EFSA raportid, viidates ärisaladusele, et kuidas sellist olukorda tulevikus välitada, välistada. proua Kilav. aitäh. teen lühidalt, härra volinik. mina toetan seda, mis te ütlesite loomulikult eh, tõstatatakse küsimusi teadusraportite paikapidavuse osas, kui me ei järgi selles seisne, sisalduvat teadust, et kui me sisuliselt eh, toimime tweetide põhiselt ning eh, EFSA osas on tõstatatud ka palju küsimusi, muuhulgas parlamendis. tahaksin sellega seoses tõstatada lühikese küsimuse. mis toimub praegu veterinaarravimitega seoses, millest me oleme rääkinud. meil on praegu asi jõudmas triloogi. tahaksime kuulda detaile seoses glüfosaatidega, midagi enamat kui see, mis te varem olete rääkinud. ning viimane küsimus, Psülella on väga tõsine teema ning äh, Baleari saarte regionaalne omavalitsus on rakendanud siin äärmuslikke meetmeid, aga ma ei tea, kas teised puudutatud piirkonnad ka seda teevad, kas te saaksite seda kommenteerida? aitäh. härra volinik, mul on küsimus. Äh, tulen madalmaadest ning meil on lo vaba äh, loomade pidamine lubatud, aga äh, siin on kahekümne ühe päeva regulatsioon, minu küsimus on, kas ei oleks siin võimalik rakendada kompensatsioonimehhanismi seoses tulude kaotamisega põllumeestele viis tuhat eurot nädalas sisuliselt. kas saaksite vastata sellele küsimusele? proua Põssul, Põssul-Hoibus. aitäh, härra volinik. ka mina tahaksin küsida linnugripi kohta. mina olen pärit äh, Saksamaalt Baden-Württembergis on meil äh, tuvastatud linnugripi metslindude osas aga veel kodulindudele pole see jõudnud. alamsaak siis on Saksamaa kodulinnund, äh, linnunduse keskus ning seetõttu muutub küsimus teravaks, kas te, kas te ei arva, et siin tuleks uurida neid ülekand, haigust üle, edasikandeid faktoreid? et kuidas see haigus levib? see ja kuidas ta on saanud liikuda ühest eh, Saksamaa piirkonnast teise, et kas siin on ah, kaalutud transporti selle ülekande faktorina ning eh, uued aretustehnoloogiad. Te kavandate siin suurt kongressi, aga siin ei peaks käsitlema ainult innovatsiooni küsimusi, vaid äh, muuhulgas ka laiemalt äh, genoomi küsimust ning seire küsimust ja, ja vastavat seadusandlikku seiremenetlust. aitäh. Eh, ah. aitäh. Rumeenias ja Ida-Euroopas näeme me palju probleeme topeltstandardite ja toodete kvaliteetidega, kvaliteediga seoses, toodete, mida nendes riikides müüakse. et sama pakend, sama toode, aga erinev kvaliteet. ma tean, et meil on olnud arutelu juba eh, Põllumajandus-Kalandusnõukogus kuuendal märtsil ning tahtsingi küsida, kas komisjoni poolt on mingi ajakava koostatud selle probleemi kõrvaldamiseks. probleem seisneb siis selles, et et eri riikides müüakse tooteid, eh, mille kvaliteet on erinev, samu tooteid. mis puudutab toodete kvaliteeti, siis, siis eh, Rumeenias öeldakse, et aga piima tehakse, juustu tehakse piimast ja veini viinamarjadest, aga siin tekib küsimus, kas ei oleks võimalik, et eh, juustunimelist toodet müüakse hoolimata, toodet müüakse nime juustu all hoolimata sellest, et seda ei ole valmistatud piimast, vaid näiteks panniõlist et sisuliselt peaks ikkagi toote nimi ka kajastama seda, mis seal sees on. E, olen siin, tahtsin küsida seoses sellega, et eelmisest aasta detsembris võttis parlament vastu resolutsiooni e, taudide määruse kohta mis on saanud praegu külmutustehnoloogiaga kolmandatest riikidest ning eh, kuidas on praegu piirikontroll korraldatud? kuidas on võimalik niisugune asi, et Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi resolutsiooni ignoreerib, olgugi et selle poolt on hääletanud üle neljasaja inimese. ning eh, teiseks tahtsin rääkida toidukaitsest. toidukaitse võimaldaks meil säilitada oma konkurentsivõime ning võimaldada kasutada maailma parimat metoodikat äh, tootmises. kuidas aga või miks see ei toimi? ja kui see majanduses iseenesest toimib, kuidas te seda siis ei reguleeri? aitäh, härra volinik, mul on kahetine küsimus. esiteks puudutab see äh, epideemiate või taudide mõju või tagajärgi, mida me Euroopas oleme näinud viimastel aastatel, neid on järjest rohkem. ning iga, igal aastal terve rida Euroopa liike osutub olevat olukorras, kus nende kaubandus on osaliselt piiratud, eriti linnuliha valdkonnas. tuleks siin mõelda äh, OIE soovitustele ning sellele, kas me ei ole mitte liiga piiravad oma regulats-, regulatsioonis ja sisuliselt ei aita kolmandatel riikidel piirata meie toodete importi. ma mõtlen konkreetsemalt küsimustele, kus linnukasvatajad mis on linnukasvatajatele eriti tõsiste tagajärgedega, olgugi et ei, olgugi, et eh, tegemist ei ole mastaapsete linnukasvatajatega. teine küsimus. olen parlamendis raportöör zootehniliste ja aretustehnoloogiate valdkonnas. Te Äh, hobustega seoses. Euroopas on ainult äh, mõned äh, struktuurid, kus et kas, kas see ühtse tunnusnumbri või, või unikaalse tunnusnumbri kaotamine eh, sisuliselt nõrgestab meie genealoo-, genealoogilist süsteemi, jälgimissüsteemi, mis muidu oli maailmas ainulaadne ja väga hästi toimis? Eh, thank you, chair, thank you, commission. aitäh! ma tahaksin glüfosaadi juurde tagasi tulla ja konkreetne küsimus oli selle kohta. möödunud aastal Euroopa Komisjon otsustas veel kaheksateist kuud peatada litsentsi ja seati tingimused selleks, et glüfosaat saaks heakskiidu. üks oli, et liikmesriigid peavad tagama, et taimekaitse tooted, mis sisaldavad glüfosaati, ei sisalda äh, biotaloomi ja EFSA biotalomin on nende arvates toksiline ja kahjustab rahva tervist. kas komisjon ja volinik saavad kinnitada, et pestitsiidide müük, mis on glüfosaadipõhised, ja sisaldavad biotalomiini mm,, ei saa mingit eh, pikand, ajapikendust, sest tegemist on väga toksilise tootega. Grazie presidente, grazie anche a lei commissario delle. ma tänan. Eh, tänan, volinik eh, me rääkisime siin valgusfoorisüsteemist ja härra Castro küsis küsimuse selle kohta, ma tahaksin tulla selle juurde tagasi ja ma tahaksin rääkida siin agromaffiast, mis on väga murettekitav ja üha laieneb. meie rahva tervis on nende tegevuse tulemusena ohtu sattunud. Nad on väga tihedalt seotud äh, erinevate lülidega toiduainete tarneahelas ja meil on vaja koordineeritud tegevust nende vastu, meil on Europol, eh, tee, Sante ja Agri peadirektoraadid kaasata sellesse võitlusesse. Eh, jah, eh, toiduainete tööstuses kuritegevuse vastu võitlemisest, te räägite ainult väga üldiselt, te ütlesite, et te võitlete organiseeritud kuritegevuse vastu, aga mina tahaksin rohkem teada, see on midagi, mis on suur mure meie kodanikele. kas meil ei ole vaja korralikku tegevuskava selleks võitluseks? E, e, e, ma tänan. mina jät-, esitaks jätkuküsimuse äh, härra Budale. üks rühm riike äh, tahtis teada, miks lääne äh, firmad Ida- ja Kesk-Euroopas müüvad halvema kvaliteediga toiduaineid kui Lääne-Euroopas. see ei ole midagi, mis on välja mõeldud probleem. tehti uuringud, osteti toiduained Äh, Austrias ja siis sama toodet erinevatest paikadest Slovakkias. tegemist oli ühe sama mm, tootega, aga samas koosnesid nad erinevatest komponentidest. meil on dokumentaalsed tõendid selle kohta ja nüüd on küsimus, et mida komisjon ette võtab? Dank u wel, meneer de voorzitter ma tänan. veebruarikuus võttis parlament vastu resolutsiooni, milles kutsus üles äh, äh, mahe äh, pestitsiide kasutama madala riskiastmega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 Euroopa huvide kaitsega seoses on mul teile kaks küsimust. esiteks, missugune on ähm, sigade katku, Aafrika siga ja seakatku vastased, vastased viimased meetmed komisjonilt? ning teine küsimus Äh, mida, mis saab OGM-e, GMO-sid äh, sisaldavatest toodetest? parlament, nagu te teate, ei toetanud teie õigusloome algatust. ning tahtsin küsida ka, kuidas mõjutab Zeta seda valdkonda, Zeta jõustumine? aitäh! jah, ma tänan Eh, jah, ei ole rahuldust pakkuv see, eh, kuidas meie arutelu siin kulgeb. me leppisime kokku, et me esitame kirjalikult ette küsimused ja ma tahaksin nüüd vastused saata, aga paraku aega selleks napib jah, ma kutsuksin teid üles, eh, härra volinik, siiski vastama kõigepealt loomade kaitse määruse kohta ja teiseks eh, põrsaste kastre-, kastreerimise kohta. ma tahaksin eh, vähemalt korraliku kirjaliku vastuse saada, aga seda kallist aega, mis meil on, lihtsalt avaldusteks ära kasutada, minu arvates see meid kuhugi välja ei vii, mul on vaja konkreetseid vastuseid. pan poseł Flanagan um,. Uh, thank you very much um.... suur tänu. mulle meeldinuks äh, siin olla ja kuulata, mida te ütlete, aga paraku ei, asjad ei saanud korralikult kontrolli alla. ja ma pidin olema hoopis teises kohas ja paistab, et teil ei õnnestunud asju nii korratada, et need inimesed, kellel on õigus siin olla, siis ka saavad kohal olla. kui mina koolis käisin, siis igatahes korraldati niimoodi, et inglise ja matemaatika tunnid ei toimunud ühel ja samal ajal ja teie ei suuda nüüd niisuguseid asju korraldada. väga palju on siin küsitud linnugripi kohta ja kuidas see seondub nüüd kanakasvatussektoris toimuvaga ja kuidas see kõik mõjutab meie tulevikku, märgistamine ja nii edasi. millised pikaajalised lahendused on teil olemas? võib-olla juba vastati sellele küsimusele, aga paraku ma ei saanud äh,, saanud olla siin, sest ma pidin olema teises kohas ja see on korralduslik viga. Oui, monsieur le commissaire härra volinik, kaks linnugripi puhangut kahe aasta jooksul ning äh, kagupiirkonnas äh, on tapetud kaks miljonit parti, on kaotatud miljoneid äh, eurosid ning viiskümmend tuhat töökohti. kuidas siis eh, seista selle eest, et kolmandat korda see asi ei, ei korduks. no loomulikult on üks, eh, üks võimalus piirata transporti linnukasvatuspiirkondadesse ja teine võimalus on, on loomulikult eh, kasvatada rohkem parte, et sooviksin teie arvamust nende valikutega seoses. suur tänu, härra volinik minul on kaks küsimust. see puudutab AMR-i eh, antimikroobikumitele resistentsust. see on eh, midagi, mida ÜRO on käsitlenud ning ka meile jaoks on see väga aktuaalne teema. Eh, kuidas seondub see praeguste kaubandusalaste läbirääkimistega? kas õnnestub läbi rääkida ka MRi üle? kui me vaatame Põhja-Euroopat ja tootmismeetodeid, mida seal kasutatakse, näiteks Soomes, eh, siis kuidas eh, ilma ravimiteta üldse loomi kasvatada? Yes, ma... ma tänan, jah, enamus on juba ära öeldud, aga mina tahaksin tulla tagasi komitoloogia ettepaneku juurde e hiljuti tuli ettepanek komisjonilt ja sellel on väga tugev mõju äh, mm, ka nendele valdkondadele, mida teie katate ja äh, president Juncker on olnud siin eestvedajaks ja juurikomisjon tegeleb nende teemadega äh, meie parlamendis. mida teie nüüd ette võtate, teie peadirektoraat teeb selleks, et põllumajandus, äh, toiduainete sektor äh, ka saaks oma sõna öelda selles arutelus. komitoloogia, see kõlab väga igavalt ja tihtipeale ongi seda, aga see muutub üha olulisemaks meetodiks äh, selle kaudu me teeme oma tööd mõneti, sest on niivõrd palju delegeeritud ja rakendusakte meil, et me peaksime rohkem märkama komitoloogiat ja tahaks teada, mida komisjon teeb meil, et meid selles aidata. suur tänu. nii, kolmkümmend neli inimest on sõna saanud. seda on rohkem, kui me kavandasime. aga see tähendab, et me peame, lugupeetud volinik, teiega sagedamini kohtuma. nagu te näete, teie järgi on siin suur nõudmine Äh, jah, ma kuulsin, mida te ütlesite. Mm, härrased, kes te ei jõudnud siia õigel ajal. Äh, ja see on küsimus personalile, nad panid selle kirja. ja võib-olla mõnedele küsimustele on volinik nõus ka kirjalikult vastama. jah Äh, lugupeetud saadikud, te võite oma küsimused sekretäriaadile kirjalikult edasi saata ja meie juba omalt poolt saadame nad edasi komisjoni. meil oli kavas poolteist tundi tegeleda selle teemaga ja me arvasime, et sellest piisab. Äh, aga et võib-olla Äh, kõik talitame nüüd nii, et volinik vastab mõnedele küsimustele ja teised saame kirjalikult. suur tänu, ma olen nõus teiega, härra esimees, et äh, võib-olla kõigepealt meie omavahel peame kahepoolse kohtumise, see oleks suurepärane võimalus teiega läbi arutada kõik küsimused ja palju põhjalikumalt. sest jah, ma tõesti kogusin kokku kõik need küsimused ja mul kulub äh, kõige selle valgustamiseks terve kuu. Äh, jah, äh, ühe minuti jooksul kolm-neli küsimust tuleb teilt ja ma tõesti kaotan pea. meil on vaja kuidagi paremini üles ehitada oma arutelu, kõigepealt kahepoolne kohtumine. teiseks ootan jah, teie kirjalikke küsimusi ja vastan neile ja kui tohib, äh, siis teen nüüd lühidalt, sest põhjalikkuseks ei ole praegu aega. Äh, jah, meie küsimus. kõigepealt ma tahan öelda, et dumpinguvastane mehhanism volinik Vestager tegeleb sellega, me mõtleme, kuidas äh, tegeleda äh, nende teemadega, see ei ole minu pädevuses, see on tumbikuvastane teema. aga jälgitavus jah, ja impordi kontrollimeetmed, siin on juttu ju suhkrust, segumeest ja nii edasi. me oleme saanud esimesel märtsil kätte GFC raporti, mis puudutab meie autentsust ja see on üleval nüüd ka komisjoni veebilehel, aga me mõtleme, kuidas sellega põhjalikult tegeleda ja kui te tahate rohkem informatsiooni, siis saate minult. Paolo de Castro küsis toiduainete märgistamise kohta, toitainete äranäitamise kohta märgistusel. jah, suur kuus suurt tööstusettevõtet on meile selgitanud oma seisukohta märgistamise osas. Äh, jah, aga me teame, mida teeb ühend-, Kuningriik, Prantsusmaa ja teised. sel aastal sünnib meil raport, äh, aruanne, mis vaatab, äh, kuidas alternatiivselt pakkuda toitumisalast teavet märgistusel Eh, on mitmesuguseid kavasid meie siseturul ja me vaatame, kas on vaja ühtlustada, harmoneerida seda valdkonda. me tegeleme kõigi nende küsimustega koos. ja paar sõna Xylella fastidiosa kohta. jah, kõigepealt ma juhin teie tähelepanu sellele, et Xylella fastidiosa on kogu aeg meie väga range kontrolli all Euroopa Liidus ja eeskirjad on üliranged. aga probleemid on meil rakendamisega. väga pikalt oleme arutanud seda Itaalia kohalike ja piirkondlike ametiasutustega. ja te teate seda ju väga hästi. jah, meie otsused on aktsepteeritavad nad on teadusel tuginevad soovitused on jõudnud äh, ka koha peale, aga tähtis on nüüd äh, vaadata ka, et kõike rakendataks ja äh, et norme täidetaks. ainult avalduste tegemine ei taga efektiivsust koha peal. meil on vaja tõhusaid meetmeid just koha peal ja hetkel Xylella fastidiosa erinevad tüved on Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias tuvastatud ning ka Saksamaal. ja me hoiame olukorral väga põhjalikult silma peal ja peatame impordi ja liikumise Euroopa Liidus teatud taimeliikide osas, aga me peame julgustama ka liikmesriike vaatama, kas kohapeal on olemas ka suutlikkusmeetmeid rakendada. tegemist on taime ja looma heaolu teemadega, aga siin suutlikkus on erinev, me peame kohtuma ministri ministritega ja mõtlema, kuidas tõesti võimekust koha peal tõsta, et võidelda mitte ainult ksülella vastu, aga ka eh, ümarusside vastu. me näeme, et kliimamuutustega tekib meil ikka rohkem ja rohkem probleeme. jah, pestitsiidide mürgitused ja põllumeeste töötajate kokkupuude pestitsiididega mm, jah, taimekaitsevahendid, pestitsiidid on kasutatavad, tohivad olla kasutusel ainult siis, kui nad ohtu ei kujuta ei keskkonnale ega inimeste tervisele. nagu te teate, ohutus on midagi, mille eest seisab hea minu kolleeg Mariann Tyson ja me arutame üheskoos neid teemasid ning igasugused preventiivsed meetmed on olemas ja veel kord tahaks rääkida ka koolitusest, on vaja julgustada liikmesriike eh, meetmeid tõhusamalt rakendama koha peal. siin räägiti loomade tervisestrateegiast. jah, ma ei lubanud eh, koostada uut loomade heaolu strateegiat. ma lubasin, et ma täidan meie kohustused, mis meil on varasema strateegia raames võetud, sest need ei olnud sugugi veel täidetud. hetkel kolmteist üheksateistkümnest meetmest on ellu viidud, need on pärit strateegiast kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist ma lubasin, et käesoleva aasta lõpuks need kohustused me täidame. ja teine teema veel, mis puudutab loomade heaolu, on meie platvorm. ja seal tapa küsimused, transport, samuti marutaud, eh, sabade kärpimine ja nii edasi eh, sealt me arutame neid teemasid ja julgustame liikmesriike normidest, suunistest kinni pidama ja rakendama, kontrolli teostama. Need on kõige tähtsamad aspektid loomade heaolu strateegiast. ja te teate ju suurepäraselt, et me oma kaubanduspartneritega, kolmandate riikidega kogu aeg arutame loomade heaolu teemat ja WTO samuti, aga loomade heaolu normid maailmas mujal on hoopis madalamad ja väga raske on neid teemasid käsitleda. aga me tahame luua liitusid, globaalseid liitusid ka loomade heaolu vallas ja maailma loomade tervishoiuorganisatsiooniga töötame selle nimel ning otsime liitlasi WTO-s. siin räägiti hobuseliha impordist meil on väga ranged normid hobuseliha impordile. ja ma loodan uuele ametlike kontrollimeetmete määrusele, mis võimaldab meil olla palju tõhusamad. ja äh, see aitab ka võidelda agrimaffia vastu, see on teie äh, väljend, mitte minu oma äh, jah, meil on väga-väga palju instrumente Europol, toll, eh, õiguskaitseorganid kõik üheskoos peavad sellega tegelema ja uus ametlik kontrollimeetmete määrus saab olema väga-väga kasulik siin, sest loob öö, eh, uued IT-vahendid, platvormid, mis võimaldavad koostööd teha kõikidel osalistel Mm, kes tahavad võidelda niinimetatud agrimaffia vastu. siin räägiti ka sellest topeltmoraali eh, standardist. volinik Jurova on käsitlenud seda teemat ja tahab luua erirühma, aga kõigepealt eh, eh, lasub otsene vastutus ju liikmesriikidel see on liikmesriikide otsesel vastutusel Poola, Rumeenia, Slovakkia, Ungari. palun aidake oma valitsustel olla aktiivne ja igal konkreetsel juhul asja uurida ja edastada meile see materjal, mitte lihtsalt ei tohi rääkida üldjoontes ja süüdistada komisjoni. meil on piisavalt äh, sätteid olemas ja on vaja ka tarbijakaitseorganisatsioone õhutada aktiivsemat rolli etendama võitluses sellise topeltstandardite vastu. siin räägiti ka ravist ja taimetervise teemadest. külm töötlus, import Äh, puuviljade puhul. seda me oleme käsitlenud oma direktiivis ja see on tõhus käitlus, mis tagab äh, võitluse kahjuritega ja liikmesriigid äh, võivad kahtluse korral võtta ühendust kolmandate liikmesriikidega ja öö, äh, juhtida tähelepanu impordikontrolli vajadustele. Äh, külmtöötlus, selle töötlust ei kohaldata kõikidele äh, importpuuviljadele, vaid ainult teatud tsitrus, tsitruselistele ja virsikutel, aga me mõtleme, kuidas siin ikkagi sätteid karmistada. siin räägiti, härra Tanten oli see, kes rääkis tehnilistest teemadest. E, jah, loomaaretus, tõuaretus, regulatsioon nõuab, et kõik toimuks vastavuses meie loometervishoiu õigusaktidega ja tõuraamat peab ära näitama spetsiaalse ID-numbri, nii nagu määrus seda ette näeb, aga määrus näeb ette ka, et on vaja hobuslased unikaalse ainuomase koodiga identifitseerida ning ka mikrokiibiga loomad varustada ja mis puudutab äh, selle koodi äh, täpset äh, laadi, siis see määratakse delegeeritud aktiga, arvestatakse tõuaretussektori vajadusi ning seda, et püsiks järjepidevus tõuaretuses. siin räägiti ka madala riskiastmega mahepestitsiide. jah, me toetame seda äh, lähenemisviisi, eesmärgiks on sellised madala riskiga äh, taimetooteid edendada ja mõtleme ka, kuidas äh, konkreetselt seda teha. siin räägiti ka sigade Aafrika katkust. kui tohib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 analüüsimas paindlikkusvahendite rakendamise võimalusi ning meil on kavas ministrite tasemel konsultatsioonid mai ja juunikuus selleks, et valida, missugune strateegia läheb rakendamisele. seoses GMO-dega jääb meie ettepanek endiselt kehtivaks, väga kahju, et Euroopa Parlament on selle tagasi lükanud, ent äh, nõukogu jätkab asja arutamist jah, loomatoit, geneetiliselt modifitseeritud loomatoit on kasutuses kõigis riikides. meil on andmed selle kinnituseks ning seetõttu on väga raske loobuda sellest nii-öelda topeltmängust, et meil on aga samas meie ettepanek võimaldaks liikmesriikidel selgelt valida, kas nad keelavad GMO-d, GMO-de kasutamise sööda tootmisel või mitte. nii et meie oleme esitanud oma ettepaneku, aga keegi ei soovi seda vastu võtta ning seetõttu on GMO-d lubatud teatud liikmesriikides ja komitoloogia valdkonnas me ei ole selle küsimusega saanud palju edasi liikuda. liikmesriigid ei ole ka oma seisukohta avaldanud. Uh, uh, küsimustele võib vastata loomulikult kirjalikult või suuliselt või kahepoolselt või, sest neid küsimusi on loomulikult palju. daamid ja härrad meil on päris keeruline päevakord ning seetõttu on aeg see punkt lõpetada, ent meie dialoog sellega loomulikult ei lõpe. ning kolleegid, kellel on küsimused säilinud, palun saatke need mulle edasi, et me saaksime need edasi toimetada ja saada kirjalikud vastused. kui te tahate täiendada oma küsimust, siis saatke küsimus sekretäriaati kahe päeva jooksul ning saadame selle siis edasi voliniku sekretäriaati. ning ähm, eeldatavasti kahe nädala pärast saame küsimustele vastuse. sest dialoog ongi see laiem arutelu, mis meie vahel toimub meil on kulunud rohkem aega, kui me kavandasime ning paraku me, meil ei õnnestunud lõpetada kella poole üheksaks. aga ma usun, et isegi kui meil oleks olnud rohkem aega äh,, vähem küsimusi, ei oleks õnnestunud õigeaegselt lõpetada. koosolek on väga oluline, sest meil on nii tarbijate kui tootjate esindajatena väga palju siin öelda. tänan teid, härra volinik, et tulite, tänan teid koostöö eest ning loodan, et see koostöö jätkub ning dialoog jätkub. E, kallid kolleegid, palun ärge tundke ennast e, solvatuna, e, et me kolleegi nüüd niimoodi minema ajame, me lihtsalt peame päevakorraga edasi liikuma. igal juhul järgmiseks punktiks meie päevakorras palun, elektrooniline hääletus. kõigepealt arvamus, mis puudutab kaubandusmeetmeid Ukraina suhtes. Te teate, et mina olen selle raporti autoriks olnud äh, ja ma olen ise esitanud ka kolm muudatusettepanekut ning kuuskümmend neli muudatusettepanekut on tulnud teie poolt hääletamine peaks võimaldama meil äh, vaadata seda komisjoni ettepanekut ja võib-olla on võimalik isegi mõningad ettepanekud, komisjoni poolsed ettepanekud siis äh, tagasi võtta või mõned äh, kvoodid vähendada. tegemist on tõesti väga keerulise teemaga. see arvamus on väga keeruline, sellepärast et me oleme mõistnud, et me peame aitama Ukrainat ühest küljest, kuid teisest küljest tuleb meeles pidada ka meie endi tootjate huve. lisaks sellele tuleb meeles pidada ka äh, seda, et äh, abi tõhusus tuleb ka tagada. niisiis, alustame hääletusega esimene muudatusettepanek, mis puudutab tagasilükkamist äh, ja see on väga oluline hääletus see on siis väga oluline muudatusettepanek, nüüd hääletame elektrooniliselt. hääletamine on alanud, muudatusettepanek number üks, palun hääletage nüüd. Äh, ehk siis äh, kõneleja parandab muudatusettepanek number neli, mis läheb siis täna esimesena hääletusele, palun hääletage. mikro, Maiko, Maiko, Maiko doit retirer sa carte. Il y a un votant de trop dans le groupe socialiste. sotsiaaldemokraatide hulgas on üks inimene liiga pa-, eh, üks inimene üle lubatud arvu hääletamas. Takula. kolleeg Takula. ja ma väga vabandan, aga ma nüüd äh, avastasin, et minu äh, hääletuskaart on täiskogu saali jäänud, kas ma võin äh, käega märku andes hääletada? będziemy brać to szczególnie pod uwagę, gdy... hea küll, võtame teie hääle ka arvesse, eh, juhul kui eh, tulemus ei ole päris selge. nii, ja tundub, et küsimusi hetkel rohkem ei ole. härra Bove praegu võtab ka istet. hääletamine on alanud, muudatusettepanek number neli on hääletamisel, palun hääletage. hääletage nüüd palun. hääletamine on lõppenud. ja see muudatusettepanek lükati tagasi. härra Takula hääletas ka vastu. nüüd muudatusettepanek number viis. kes on poolt? vastu Äh, nüüd hääletame käega märku andes, ehk siis äh, poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek seitse, ei siiski, kuus. kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse poolt vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, tagasi lükatud. kaksteist, poolt vastu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, kontrollime seda siiski elektrooniliselt muudatusettepanek neliteist läheb elektroonilisele hääletusele hääletus on alanud ja muudatusettepanek neliteist, nüüd on hääletus lõppenud. Äh, viisteist poolt, vastu, eh, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu võetud kontrollime äh, ettepanekut kakskümmend seitse, ei siiski kakskümmend üheksa, ütleb kõneleja. hääletus on alanud. muudatusettepanek, üks hetk, ütleb kõneleja. asume hääletama muudatusettepanekut number kakskümmend üheksa. hääletamine on lõppenud vastu võetud, nagu ma ütlesin. ja nüüd äh, kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, tagasi võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt vastu võetud. nelikümmend kaks. kas me kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend üks? hea küll, kontrollime seda elektroonselt. hääletamine on alanud. muudatusettepanek nelikümmend üks. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud nelikümmend kaks. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend neli poolt. nelikümmend neli vastu võetud. nelikümmend viis vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, nelikümmend kaheksa poolt hea küll, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek nelikümmend kaheksa. palun hääletage elektrooniline hääletus, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud äh, ja nüüd äh, nelikümmend üheksa ja viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks, poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek viiskümmend üks. viiskümmend üks. hääletamine on alanud. Zamykam głosowanie. Hääletamine on lõppenud. Odrzucona. Tagasi lükatud. Muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, üks ja viiskümmend kolm ja viiskümmend neli ühiselt, kes on poolt, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse koos, kes on poolt, vastu, tagasi lükata. muudatusettepanek kaks, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuuskümmend ei, siiski, vabandust, ütleb kõneleja. <laughs> Yes, I know. They want to check. No, no, no, no. Poprawka trzecia. Muudatusettepanek kolm lugupeetud daamid ja härrad, kui meil on äh, erinevate fraktsioonide saadikuid, siis me teame, et need võetakse vastu nüüd äh, kaks viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on alanud, palun hääletage. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kuuskümmend üks. Need on siis kaks identset muudatusettepanekut. ja kuuskümmend kaks, ei siiski. kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks, kes on poolt? aitäh, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm kuuskümmend neli, kes on poolt? kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. kas kontrollime seda? poprawka sześćdziesiąta piąta. kuuskümmend viis. kes on poolt? aitäh. vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. ning hääletame nüüd arvamuse projekti tervikuna koos muudatustega, härra Püü. kas palun, me võiksime pöörduda tagasi muudatusettepaneku number üks juurde ja siis muudatusettepaneku kolm ja kuuskümmend üks juurde minu hääletusnimekirjas tuli neid kokku ühiselt võtta, aga kui teie ütlesite, siis teie võtsite kokku kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks. kas minu hääletusnimekiri äh, on vale või on teistel ka niimoodi see kirjas? me number kolme üldse ei hääletanudki ja see on ometi teie muudatusettepanek Bo tutaj e, e, moi koledzy, którzy to analizują, e, powiedzieli, że tak. E, także... kallid kolleegid e,, e jah, mulle on öeldud e, e,, et jah, tõesti, me tegime siin e, natuke valesti ei, siiski me hääletame nüüd elektroonselt kogu Äh, arvamust muudetud kujul elektroonselt ja hääletamine on alanud. Głosujemy. Rozumiem, że mogę zamknąć głosowanie. Nii, nüüd on hääletus lõppenud. ja no see on vastu võetud lugupeetud daamid ja härrad. ma tean, et arvamusi on erinevaid. aga eh, see arvamus oli ehm, väga keeruline arvamus, ärme veel raportööri praegu või arvamuse koostajat praegu õnnitleme, vaatame, mis Aafetis juhtuma hakkab. aga igal juhul aitäh teile kõigile liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde siin päevakorras ja härra De Castro on väga kannatlikult oodanud. Äh, tegemist on meie arvamuse raportööriga või koostajaga. ja me kõneleme niinimetatud omnibussi ettepanekust ma tahaksin äh, võimalikult lühidalt selle teema sisse juhatada. ei, siiski, härra De Castro suudab seda teha paremini kui mina ja annangi teile kohe sõna, palun. Grazie, grazie, presidente. suur aitäh, lugupeetud härra esimees, kallid kolleegid, ma tean, et kellaaeg on juba hiline, kõik on väsinud, aga ma palun äh, teie tähelepanu mõneks minutiks, et äh, see teema läbi vaadata omnibussi määruse ettepanek äh, on äh, tul-, sellega on tuldud välja vaatamata väga keerukatele protsessidele ja selle eesmärgiks on lahendada probleeme, millega praegu meie talunikud äh, silmitsi seisavad pärast uue ÜPP ellurakendamist ja seetõttu me tervitame seda ettepanekut, mis Euroopa Komisjonilt on selles suunas välja tulnud. me leiame, et väga oluline on see, et üleüldine lähenemine oleks ambitsioonikam ja me oleme säilitanud teksti kaks peamist eesmärki Äh, see on äh, menetluslik lihtsustamine ning bürokraatia vähendamine. ja just sel põhjusel ähm, äh, Albert Tessi raportööriga otsustasime me tulla välja üldsuunistega, milles kõikide fraktsioonide koordinaatorid kokku leppisid, ma tahaksin tänada teid muudatusettepanekute eest, põllumajanduskomisjon on suurel määral panustanud sellesse dokumenti selleks, et jõuda äh, Äh, käegakatsutavate tulemusteni. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kahekümne kolmandal veebruaril volinik Hogan äh, oma kirjas väljendas muret äh, parlamendi ja nõukogu poolsete muudatusettepanekute pärast Äh, mis võib äh, lükata äh, edasi kogu paketi ellurakendamist, mis peaks aset leidma esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist. meie raport on lihtsustamisega tegelikult vägagi tihedalt seotud, mida komisjon tegelikult ka näha tahab. see ei mõjuta mitte mingil määral neid poliitilisi eesmärke, mis on viimase ÜPP reformiga saavutatud. meie eesmärk on tagada seda, mida meie talunikud vajavad. kui Mm, ähm, vaadata muudatusettepanekuid, siis äh, mina ja härra Dess koostasime üheksakümmend neli neist äh, ja need on äh, suunatud kolmekümne spetsiifilise meetme käsitlemiseks ja need vastavad kolmekümne ühele meetmele, mille tuli välja, millega tuli välja volinik Hogan. ja nüüd, kui vaadata teksti sisulise poole pealt, siis võib öelda, et peamiseks eesmärgiks on lihtsustamine, organiseerimine ja riskijuhtimine. Need on need peamised põhimõtted, mida me järgime ähm, Äh, pärast seda, mida me nägime komisjoni ettepanekust ja me tegime tööd selles liinis äh, ja mina ja härra Tess püüdsime äh, jõuda seisukohale, mida saaksid jagada ka teised osapooled, selleks et astuda tõelisi samme edasi talunike huvides nendes kolmes küsimuses, mida ma just välja tõin, lihtsustamine, organiseerimine ja riskijuhtimine ma arvan, et me jagame vägagi palju neid mõtteid, millega komisjon välja tuli, aga eh, need mõtted ei ole piisavalt ambitsioonikad, nad lähevad küll õiges suunas, jah, aga nad on veidi arglikud, kuid ambitsioonikust seal ei ole piisavalt seal ei ole võetud arvesse kõiki neid mõtteid või ideid, mis esimestel aastatel välja käidi pärast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi meil on äh, probleeme meetmete tõhususega, ähm, riskijuhtimisega, äh, bürokraatiaga ja praeguste instrumentide tõhususega, äh, mis on ette nähtud tõsiste turukriiside lahendamiseks. me oleme seda kõike näinud viimastel aastatel ka ja see oli meie lähtepunktiks Äh, meil oli olnud, meil on olnud äh, kaks erinevat äh, lähtepunkti, nüanssi laual, kuid me oleme selle dokumendi koostanud selliselt, et see annaks tõhusaid vastuseid, liigumaks samas suunas komisjoniga. üldiselt me oleme järginud seda suundumust, kuid mitte täiel määral, kõigepealt me tõime välja selle aktiivse taluniku põhimõtte, ähm, me tahame rõhutada, et avalike tegevuste valdkonnas on vaja täielikku läbipaistvust ja see on ka ÜPP aluseks Eh, siin on eh, teatud probleeme selle ellurakendamisel liikmesriikides ja ma arvan, et seda saame omalt poolt eh, lihtsustada ja sellele kaasa aidata, andmaks rohkematele inimestele juurdepääs ÜPP vahenditele, millele neil on õigus see on üks nendest teemadest, millega tegeleti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi arutelude käigus ka, see on selle reformi võtmetähtsusega aspektiks olnud. mis puudutab lihtsustamist, siis arutelud härra Tessiga on olnud väga huvitavad ja tulnud, äh, oleme me välja konkreetsete tulemustega. Äh, liikmesriikide haldussüsteemide jaoks äh, oleme tahtnud lihtsustada olukorda maaeluprogrammide haldamise valdkonnas. menetlusi tuleb kiirendada, me ei räägi mitte ainult üleüldise koormuse vähendamisest, vaid paljust muustki. me tahame anda rohkem kindlust talunikele, kui me räägime investeeringute ajastamisest Äh, ja avaliku sektori äh, panusest. nüüd äh, roheliseks muutmise küsimus. see on väga keeruline teema, siin on väga palju erinevaid kõhklusi väljendatud, kas ta on tõus või mitte. meie oleme püüdnud välja tuua mõningad need aspektid, mida me ühiselt saame toetada, lihtsustamine ning põllumajanduse keskkonna rolli olulisus me äh, oleme siia toonud äh, sisse ka äh, veealused kultuurid, risti, ristikielised kultuurid ja lisaks sellele Äh, oleme me tegelenud siin ka selle viieteistkümne hektari äh, künnise küsimusega äh, ja kolmekümne hektari künnisega mm, taludele, kus järgitakse seitsmekümne viie protsendi ulatuses keskkonnasäästlik, säästlikke mm, põllumajandusmeetodeid ja me leiame, et need sammud, mida ellu rakendatakse, on samm edasi selleks, et lihtsustada äh, Eh, talunike elu, eriti väiketalunike elu ja see lihtsustab tegelikult ka kontrollivate agentuuride ja ametite ähm, äh, tööd. me keskendume just kasumlikkusele ja need muudatused, mis me oleme välja pakkunud, äh, aitavad äh, keskkonnateenuseid laiendada, samal ajal ähm, aidatakse vähendada piiravaid aspekte kui äh, rääkida ristahielistest mm, äh, äh, taimedest, siis ka see teema on väga oluline. me tahame välis, vähendada ähm, selles valdkonnas väl, Euroopa Liidust väljaspoolt tulevat sõltuvust nüüd jätkusuutlikkus maaelu planeerimise valdkonnas on väga oluline teema samuti. ja Ähm, väga oluline on selles protsessis vältida mis tahes äh, häireid. meie oleme tulnud välja ettepanekuga, et enne uue määruse jõustumist äh, olemasolevad maaeluprogrammid äh, kehtiksid edasi ja ma tahaksin tänada kolleeg Michel Dantani, nagu te teate, tema oli GMO ähm,, GMO ähm, määruse raportöör ja ähm, põllumajandusliku turu rakkerühma järeldused äh, on meie töös ka arvesse võetud, me tahame organisatoorseid instrumente parandada äh, ja me tahame äh, tarneahela juhtimist parandada. me tege-, teeme tööd selles valdkonnas aga see, mida me siiani oleme teinud, ei ole veel piisav. me peame vaadata, milline on, peame vaatama, milline on olukord turusiseselt ja seetõttu oleme me tulnud äh, välja ettepanekuga äh, kollektiivlepingu sõlmimisorganisatsioonide loomise mõttega äh, ja siia peab olema kaasatud ka tootjaorganisatsioonid Äh, me tahame laiendada siia sektorisse selliseid äh, aspekte, mis näiteks piimapaketis juba sisalduvad. Äh, tarneahela kontsentreerimise küsimus on siin oluline ja muud sarnased aspektid ka. see on väga oluline selleks, et julgustada kollektiivlepingute sõlmimist, sellepärast et äh, see aitab stabiliseerida suhteid tarneahela kogu ulatuses. see aitab parandada ka koostööd, see on väga oluline samm edasi eh, selleks, et tasakaalustada eh, jõuvahekordi tarneahela ulatuses. Eh, see muudaks olemasolevad mehhanismid tõhusamaks ja igas valdkonnas tegutsevad talunikud saaksid seda siis kasutada. nüüd kriisijuhtimine ja Äh, ennetamine. Äh, me oleme võtnud arvesse need äh, kogemused, mis on saadud piimandussektorist Euroopas. meetodid on praegu fragmenteeritud ja see tähendab seda, et nad on suuresti ebatõhusad olnud ja tulemused ei olnud ka seetõttu sellised, nagu loodeti mõnikord äh, ei toiminud meetodid piisavalt hästi, mõnikord võeti need liiga hilja kasutusele ja seetõttu on meie ettepanek äh, tegutseda koordineeritumalt selles valdkonnas. Äh, tuleb vaadata, kuidas vähendada tootmist konkreetsetel tingimustel selleks, et taastada turu tasakaal ja loomulikult riskijuhtimine on ka väga oluline osa kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformist olnud Äh, aga siin agrikomisjonis me kuulsime ka uurimisest, äh, uurimusest, äh, kus räägiti sellest, et riskijuhtimine ei ole väga tõhus praegusel hetkel. Mm, väga paljud riigid ei ole seda meedet üldse aktiveerinud ja väga vähesed riigid on ühisfonde kasutanud me tahame, eh, et eh, komisjon vähendaks kahekümne protsendi võrra seda künnist, mis puudutab eh, saamata jäänud tulu kompenseerimist IST instrumendi raames. me peame selle instrumendi muutma talunikele atraktiivsemaks, me mm, me peame alandama ka kompensatsiooni maksmiseks ünnist äh, ja äh, me peame kasutama ka ühisfonde finantskahjude äh, korvamisel. Ähm, me leiame ka, et see suurendaks talunike usaldust kindlustussüsteemi vastu ning kui see süsteem on vähem keerukas, kui me räägime ühisfondide haldamisest ja kasutamisest, siis see aitab meil olukorda halda ja sellepärast on meie ettepanekuks lisada siia ka sissetulekukindlustus Need on siis riskijuhtimise äh, instrumendid, äh, millest me praegu räägime. ja äh, oluline on usaldusväärse info saamine selles valdkonnas, et riske juhtida ja sellepärast me tahame panna paika viiteindeksid, mis annaksid meile aimu teatud farmide sissetulekute kohta ja selle eesmärgiks on äh, kindlaks määrata, mil määral äh, talunikud kannatavad saamata jäänud tulu käes äh, kriisiolukordades suur aitäh, kallid kolleegid, ma väga vabandan, et nii hilisel tunnil sellest räägime, aga väga oluline oli sellel teemal rääkida, anname sõna Albert Vessile ja siis saame arutelu pidada. lubage, ma lisan et kirjalikult oleks, et meil on väga hea meel, et raportöörid on jaganud töö ära, et Castro ja härra Dess ning äh, väga huvitav oleks siis teada loomulikult, et äh, kelle mõju oli suurem, kas alustaja või lõpetaja mõju, see on väga tõsine küsimus, aga annan sõna härra Tessile. aitäh, head kolleegid kolleeg esitles seda asja väga hästi ning arvestades, et aeg on juba hiline, ei kavatse ma palju aega pühindada, pühendada sellele küsimusele täiendavalt. tahaksin tänada kõiki konstruktiivse koostöö eest, me oleme üheskoos üritanud leida formuleeringud, mis meie mõlema seisukohti piisavalt kajastavad. ühte asja tahaksin siiski käsitleda. viieaastane tähtaeg äh, nende Äh, rohumaade osas on tekitanud olukorra, kus äh, tuhandeid hektareid on, on üles küntud selle äh, tähtaja pärast. ja seda poleks tehtud, kui seda tähtaega ei oleks, seetõttu tuleks seda tähtaega muuta. ning muus osas olen valmis eh, arutama ettepanekuid ning usun, et meil on, on, meil õnnestub üheskoos lihtsustada norme põllumajandusvaldkonnas ja me saavutame hea tulemuse, aitäh. daamid ja härrad, niisugune koostöö raportööride vahel on asi, mida me soodustame ja mida loodame näha ka tulevikus, isegi kui täna ei õnnestu kõigil oma seisukohti väljendada. alustame härra Nataniga, koordinaatorid. aitäh! tahaksin kõigepealt äh, tänada Paolo de Castrot ja Herbert Tessi, äh, paludes äh, minult lihtsust, selle eest, et paluti minult ka lihtsustusettepanekuid määruse osas, ettepanekud, mis on esitatud kajastavad meie komisjoni tööd, kolleeg McKinnesi raportid, Delael raportid ning arvamust äh, konkurentsiõiguse kohta, äh, mis esimest korda on äh, täiskogul sajaprotsendiliselt vastu võetud ning loomulikult ka rakkerühma põllumajandusturgude osas ning selle hiljutisi järeldusi mis kinnitati ministrite nõukogu poolt ning seetõttu tuleks see kiiresti rakendada omnibussi määruses, koondmääruses. selleks, et tugevdada põllumeeste olu-, positsiooni äh, tootmisahelas ning läbirääkimistes ning lihtsustades vastavaid tingimusi äh, lihtsustades lepingutingimusi põllumeeste ja edasimüüjate ja töötlejate vahel Eh, ning kehtestades normid, mis eh, nõuavad väärtuse jaotamist eh, tootmisahelas nii esmasel kui teisel turul, nii nagu see praegu on olemas suhkrusektoris. tuleb tugevdada õiguskindlust artiklit sada üheksa ja, ja, ja teine vastav artikkel kriisiolukorras artikkel kakssada kakskümmend ning kriiside ohjamine äh, vast-, vastavalt selleks, et tootmist vähendada äh, ning selle hüvitiste maksmine. olen loomulikult raportööride ja kõigi käsutuses ning samuti valmis vastama Euroopa Komisjoni küsimustele täiendavalt nende ettepanekutega seoses. aitäh, kolleeg Andriu! aitäh, härra esimees usun, et kõik on päri sellega, et tegemist on väga olulise raportiga, tahaksin omalt poolt ka tänada meie kahte raportööri ning Michel Dantani ka, kes on tehtud, tema poolt tehtud tööst. mis puudutab koondmäärust, siis peaksime olema hoolikad, mitte liiga lihtsalt sellele, sellele lähenema sest see puudutab paljusid sektoreid, paljusid valdkondi. meil on juba üheksakümmend neli muudatusettepanekut, äh, komisjonis oli äh, kaheksakümmend neli ning äh, peaksime seetõttu keskenduma kõige olulisematele küsimustele. kõige olulisemad küsimused puudutavad majanduslikku olukorda, mis praegu Euroopa Liidu ees seisab Hmm. ning eriti olulised on siin OCM küsimused, mille, mida käsitles äh, Michel Dantin ehk siis ühenduse põllumajanduse kriisi puudutavad küsimused. seetõttu me ei tohiks liigselt äh, hajutada oma tähelepanu nende üksikute aspektide käsitlemisele, et oleks võimalik kinni pidada ajakavast sest vastasel juhul, kui me esitame liiga palju muudatusettepanekuid, siis ei õnnestu meil välja tuua olulisi asju piisavalt, neid piisavalt rõhutada. ning ei õnnestu kaks tuhat seitseteist seda menetlust lõpetada, et asi saaks kaks tuhat kaheksateist alguses jõustuda, mis lükkaks tulevik, tulevased reformid märkimisväärselt edasi. seetõttu põhiküsimused ja teisejärgulised küsimused peaksid saama käsitletud eraldi. küsimus, mis on, on kõige olulisem, on OCM küsimus. kolleeg Nikolson. aitäh, esimees. tahaksin ka omalt poolt tänada Paulat ja Albertit. komisjoni algne ettepanek üritas muuta põllumeeste olukorda ning äh, lubada liikmesriikidel muuta aktiivse põllumehe definitsiooni või nõudeid, mis kehtivad, kehtivad meile. pärast äh, päris pikka eeltööd kaks tuhat kolmteist reformidele on mul hea meel, et, äh, et raportöör on muuhulgas teksti tagasi viinud kaks tuhat kolmteist formuleeringu juurde loomulikult ei ole see väga oluline Ühendkuningriigi seisukohast pikemas perspektiivis, aga igal juhul maaelu arenguprogrammid peaksid jätkuma kaks tuhat kakskümmend neli aastani, kui uus reform jõustub. usun, et Paolo märkis midagi väga olulist. me peaksime kindlasti vähendama bürokraatiat, kus iganes see on võimalik, kõik räägivad sellest väga palju, aga ometi on see väga keeruline teha, sest meil, me peame ühelt poolt tagama kontrolli ja rakenduse jälgitavuse ja teiselt poolt lihtsustama. uus riskijuhtimissüsteem ning sissetulekute tagamine on asjad, mis on samuti väga olulised, et et see hüvitis piirmäär peaks olema kakskümmend protsenti, mitte kolmkümmend protsenti nagu praeguses õigusaktis, see on asi, mille üle peaksime järgi mõtlema. arvamuse eelnõu äh, soovitab tugevdada tootjate ühenduste kaalu turgudel ning äh, et kirjutada vastavad nüansid konkurentsiõigusesse. toetan seda piimandusvaldkonnas ja Paulal on tuline õigus, et me peame soodustama seda, et põllumehed saaksid kasutada praegu olemasolevaid äh, võimalusi ja vahendeid. kolleeg Miller. põllumeeste ootused koondmääruse suhtes on väga kõrged ning ma tänan Paolat ja Albertit nende üheksakümne nelja muudatusettepaneku eest minu jaoks on oluline, et kui komisjoni ettepanek ei ole väga hea, et need lihtsustused jõustuksid põllumeeste jaoks ikkagi kaks tuhat kaheksateist ja suurem paindlikkus liikmesriikidele seoses äh, proportsionaalsusprintsiibiga, äh, et järgitakse ühtse auditi põhimõtet ning äh, tunnistatakse kehtetuks need bagatellpiirangud rohumaa ja, ja muud definitsioonid on meie jaoks ka väga olulised. ka äh, ettevõtjale kehtestatud piirangud, kuusteist hektarit, äh, on samuti väga olulised. kriitilisem olen ma läbirääkimiste korraldusega seoses, äh, läbirääkimist, läbirääkivate organisatsioonidega seoses, et mida need endast kujutavad. ma usun, et meie fraktsioon ei saa toetada neid koguselisi piiranguid piimasektoris. siin me peame fraktsiooni sees asja veel kord arutama, aga ka ebaausa konkurentsiga seotud ettepaneku osas ma ei ole päris kindel, et see lähtub õigest põhimõttest. minu jaoks on siin küsimus selles, miks meil on seitsekümmend üheksa muudatusettepanek, mis rõhutab piima- ja suhkrusektorit Äh, räägib vastavatest kirjalikest lepingutest. see ei ole minu jaoks päris selge, sest praegu on äh, Saksa konkurentsiamet avaldanud andmed selle kohta, et nende lepingute reguleerimine peaks toimuma teisiti ja seetõttu ma sellest aru ei saa. kolleeg Laanov. aitäh! kõigepealt äh, muudatusettepanekute osas, et me ei peaks neid liiga palju esitama, et demokraatlikule protsessile jääks ka ruumi, et kui inimesed näevad, et et on võimalik midagi äh, paremaks teha, siis äh, on see väga hea, kui sada inimest seda näevad või sadat võimalikku parand-, parandamiskohta nähakse, on see veel parem, sada korda parem kui üks. nii et me ei peaks vaatama neid muudatusettepanekuid mitte poliitilisest seisukohast, vaid põllumajanduse paremaks muutmise seisukohast. et see peaks olema meie lähtealus ma üritan esindada põllumehi, kes reeglina saavad esimese samba väikesi toetusi ning sõltuvad teise samba toetustest ja maaeluprogrammidest, seetõttu põhiliselt. ning paraku need menetlused kipuvad olema reeglina väga keerulised ning see väike summa, mille põllumees lõpuks saab, sellest suur osa tuleb maksta igasugustele ekspertidele ja riiklikele organisatsioonidele, mis tähendab, et põllumeestel ei jää just palju üle mul tekkis küsimus, Paula, seoses sellega, mida sa ütlesid, vähemalt nii see minuni jõudis, et me ei tohiks lasta tekkida katkestusel teises sambas. ma tean, et et väga paljud põllumehed sooviksid kindlasti näha mingit suurt katkestust teise samba praktikas, sellepärast et see, et nad praegu lihtsalt lüüakse risti. ja, ja miskipärast ainult neid lihtsaid makseid lihtsustatakse edasi. meil on rohestamine eh, väga lihtne eh, Iirimaal et meil, kui teil on, kui te saate kolmkümmend eurot hektari kohta, siis anname rohestamisele äh, kü-, kümme. ning äh, mõned inimesed äh, on valmis selle, sellise lihtsustamise tulemusena asjad kohe Larry Goodmanile kõik üle andma. kolleeg Slik, head kolleegid, raport kinnitab meie kartusi et sisuliselt me ei räägi mitte vahe ülevaatamisest äh, põllumajanduspoliitikas, vaid koondmäärusega hakkame muutma seda, mida, äh, mida põllumajandusreformis eelmine kord teht-, mis tehtud sai. ning seetõttu Albert S. ja Paolo de Castro ei peagi üllatama meile olema see, et nad, äh, et nad hakkavad ka rohestamist piirama. et et kui seda rakendatakse, siis muutub ebaselgeks, mis rohestamine üldse on. ja seda on muidugi üritatud juba varem saavutada, aga nüüd üritatakse seda veel kord teha. mis puudutab äh, riskide kindlustamist, siis äh, arutasime neid aspekte eelmise põllumajandusreformiga seoses päris pikalt ning praegu liigume Ameerika põllumajanduspoliitika suunas, et räägime sissetuleku kindlustamisest ja ja see on kõik väga tore, seda võib, sellele võib mõelda, aga see ei kuulu koondmääruse menetlusse. et see, millest me praegu rääkisime, seda ei saa ju hakata muutma eelmise põllumajandusreformi põhjendustes. tervitatav on või tervitatav võiks olla, kui rakendatakse see, millest härra Tartan rääkis et eelmine kord parlamendina meil ei õnnestunud seda saavutada, kui oleks õnnestunud, oleksime sammu võrra saanud edasi liikuda, aga igal juhul on need muudatusettepanekud, mis päris kaugele lähevad eh, võrreldes eelmise põllumajandusreformiga ning panevad paika juba järgmise põllumajandusreformi suures osas, seetõttu näen ma paljude punktidega seoses probleeme. jah, ma tervitan mõningaid neid muudatusettepanekuid, aga aga äh, koondmääruse menetlus igal juhul peaks olema suunatud lihtsustamisele, mitte aga nende muudatuste kehtestamisele, mida varem kehtestada ei õnnestunud. kolleeg Agniu, viimases lõigus, Paala, räägid sa sissetuleku kindlustamisest seda on väga lihtne öelda, aga mõelgem, mis nüüd võib juhtuda põllumees ei tea ju oma sissetuleku suurust, enne kui tal on äh, oma äh, raamatupidajalt auditeeritud aruanne laual. ning äh, selle valmistamiseks läheb viis kuud ja siis tuleb see esitada Euroopa Liidule mingi formulariga koos ja kui kaua kõik see aega võtab, see ajastus muutub tõsiseks probleemiks lisaks eh, tekib põllumehe oma tööväärtuse ja selle hindamise küsimus, kas see, see tuleb ka kuidagi arvesse lisada. nüüd, kui me hakkame kõike seda indekseerima, meil on eri suurusega et-, põllumajandusettevõtteid ning siis tuleks meil lähtuda mingist hektaripõhisest hindest või siis eh, rakendatud kapitaliühiku või rakendatud tööjõuühiku hindena. ja kõik see muutub väga keeruliseks ja me peame hakkama ja kui ma vaatan seda, mis sa enne rääkisid oma raportis, nimelt lihtsustamine, siis need kaks asja on omavahel vastu, vastuolus. seda on väga, väga raske nagu ühitada, igal juhul ma sooviksin sinu selgitust kuulda sellega seoses. aitäh, proua Aguilera. üks minut. aitäh, esimees. mulle meeldis see raport millest rääkisid meile kolleegid Castro Edes ning mille, mille osas tegi kaastööd härra Dantam. raporteid on muidugi olnud ka varem. mitmetes aspektides oleme aga siiski liikunud edasi, see puudutab paljuski valdkondi, mil, mis põllumeestele praegu muret valmistavad. sada seitsekümmend viis prim uus on väga hea seoses ebaausa konkurentsiga. see on kindlasti teema, mida tuleks käsitleda. mulle ei meeldi aga komisjoni ettepane-, komisjoni dokumendis see, et siseriiklikud toetused on lubatud neljateistkümne riigi puhul. seda tuleks lubada regionaalselt, nii nagu praegu tehakse nii et äh, ma ei usu, et praegu on tegemist siin edasiminekuga, et me peaksime pigem regionaalsete skeemidega, äh, skeemide teed minnes lahendusi otsima. ning rakenduskavad. Äh, komisjon soovib siin selle valemi väljatöötamise õigust omada. aga me peaksime säilitama siiski praeguse formuleeringu, see on väga lihtne, ent lühike ja lihtne, lühike ja arusaadav. ning ma kavatsen omalt poolt esitada muudatusettepanekud, sellepärast et praegu noored põllumehed on väga piiratud oma võimalustes osaleda, osaleda tulundusühistustes ja neil on väga keeruline saada abi. ja, ja seetõttu me neile seda abi ei annagi nii et minu meelest tegemist on väga mõistliku aruteluga, mis läheb küll kaugemale sellest, mida komisjon soovis, aga meie räägime siin ikkagi pigem sellest, mida põllumehed soovivad ja, ja minu meelest on see positiivne. kolleeg Teler. aitäh, härra esimees. kõigepealt täname, tänan kolleege Paolo de Castrot ja kõiki teisi, kes osalesid ausalt öeldes oleks mul hea meel, kui me täna räägiksime tõesti uuest tõsisest reformist aga paraku see nii ei ole. arvestades kriisi põllumajandusvaldkonnas, ei saa me samas ka pealt vaadata ja oodata, kuna see päevakord lubab meil ometi hakata rääkima järgmisest reformist põllumajanduses olen kolmekümnelt kahekümne protsendi äh, vähend-, kahekümnele protsendile selle toetuse maksmise äh, taseme vähendamise toetaja ning äh, rahastust tuleks ka valdkonnastada, sest me ei saa rääkida põllumajandusest äh, ühtse tervikuna, sest et meil on väga erinevate tunnustega valdkondi. mis puudutab äh, neid ühtseid turuorganisatsioone, CMO-sid, siis raport räägib meile sisuliselt sellest, mida hääletasime ka täiskogul seoses volatiilsusraportiga ning see see näitab meile sidusust meie töös, samas peaksime olema väga hoolikad seoses ettevõtete osakondade ja struktuuriga, peaksime siin tähelepanelikumalt analüüsima turgude läbipaistvuse küsimust, mida me suhteliselt vähe selles määruse, selles ette, arvamuses käsitleme, raportis käsitleme. ning peaksime pöörama tähelepanu konkreetsemalt sellele, et põllumajanduspoliitika eesmärgid on tähtsamad kui konkurentsipoliitika eesmärgid, aitäh. Äh, äh, jah, ma tänan. Äh, jah, need põhjalikud muudatused ÜPP-s on midagi, mille vastu ma hoiataksin pigem. me peame ikkagi asjad korralikult enne läbi mõtlema. näiteks aktiivne põllumajandusettevõte tootja ja äh, noortootjad. Äh, need mõisted vajavad defineerimist ja millest ma ei ole veel päris aru saanud, on need äh, kollektiivtarnelepingud sõlmivad organisatsioonid, mida see peab endast kujutama ja mille poolest erineb tootjaorganisatsioonidest see ettepanek? jah, need erinevad struktuurid, milles on erinevus, tahaks kõigepealt teada ja eh, me peame mõtlema ka eh, konkurentsivõime peale ja eh, sellealaste õigusaktide peale, võib-olla peaks neid kõigepealt muutma. ja mis puudutab koondmäärust, siis see ei tohiks kuidagi õõnestada strateegiat ja ja meil on vaja ka siin tähtaegu pikendada aastani kaks tuhat kakskümmend neli. ja maaelu arengu rakendamine, siis eh, siin on meil vaja projektide puhul kriteeriumidele mõtla, sest mõelda, sest praegu on kõik väga bürokraatlik eh, ja mitte rakendatav liikmesriikides ning väga palju ebakindlust tekitab selline olukord ja teiseks eh, midagi, mis on jäänud käsitlemata, aga minu arvates on oluline, nimelt ma hoiataks mm, eh, nüüd eh, mittepõllumajandustooteid ei tasuks kohaldusalasse sisse arvata ja tähtis on ikkagi, et seos põllumajandusega säiliks ja artikkel kuuskümmend teine lõige puudutab erakorralisi meetmeid, igasuguseid loodusõnnetusi ja majanduslikke katastroofe, demograafilisi muudatusi, näiteks äh, äh, ränne äh, käib samuti siia alla. jah, väga paljusid valdkondi me tahame finantseerida. Mm, aga jäägu need ikkagi maaelu arengust välja suur tänu, ma tänan ka raportööri. jah, me teame, et koondmäärus ei ole uus põllumajanduspoliitika reform, aga meil on väga palju muudatusi sooviks läbi viia ja peab ütlema, meie raportööridel on see hästi õnnestunud ja on vaja nüüd meie ettepanekud niimoodi suunata, et me õigel ajal ka need ka vormistada saaksime ja meie panusena esitada Ähm, tahaksin üles kutsuda, äh, et me peame mõtlema ka juba järgmisele põllumajanduspoliitika reformisele ja selleks on meil vaja aega ja maaelu äh, arenguprogrammi kestmine aastani kaks tuhat kakskümmend neli tagab meil õiguskindluse investeeringute tegemiseks. jah äh, agraarreform, eh, otsesed toetused ja nende lähendamine, eh, mida ette võtta, mida mitte ja nii edasi. kui meil õnnestub bürokraatiat vähendada, selles edasi liikuda, siis ma arvan, et sellega me teeme hea teene Euroopa põllumajanduspoliitikale. ma tänan ma tahan kõiki tänada, kes osalesid eh, selles töös, tahan tänada meie raportööre. kõik see aeg, mis ma olen siin olnud, ma ei ole näinud öö, eh, olukorda, kus eelarvet reformitakse ja öö, eh, tähelepanu keskmes on põllumajandus see, mis eelarvega toimub, on väga murettekitav, sest tavaliselt ikkagi põllumajandusreformise käigus alati kannatab. ma arvan, et me peame mõtlema püsikarjamaadele, mitte kõik ei ole ju rohumaad, mõnedes piirkondades Vahemere ääres jäävad nad toetuskavade alt välja, nagu neid üldse ei olekski olemas aga see on ülioluline eh, nähtus Pürenee poolsaarel. me võime muidugi seda kõike ignoreerida, aga tuleb mõista, et sellised otsused tegelikult tekitavad eh, vastumeelsust Euroopa Liidu vastu meie kodanike hulgas nüüd riigi abi tootjaorganisatsioonidele. Paul Aguilar ütles õigesti, jah, sellistes piirriikides nagu minu koduriik eh, on regiooniti suured erisused. ja kui me vaatame eh, ühist põllumajanduspoliitikat liikmesriigi tasandil, siis eh, minu koduriigis, kui me tahame, et põllumehed ühineksid, siis meil on teatud piirkondi, kus isegi viisteist protsenti põllumeestest me ei suuda koondada. nii et äh, erinevused on piirkonniti. me räägime siin ka aktiivse põllumehe mõistest. jah, me äh, lihtsalt selliste aruteludega kaotame aega Presidente. Penso che il relatore abbia presentato un rapporto interessante. ma tänan. ma arvan, et tegemist on väga huvipakkuva raportiga ja saan väga paljuga nõustuda. aga paar märkust. jah, künniste alandamine kahekümnele protsendile, mitte ainult ühisfondide, vaid kõigi muude sekkumismeetmete puhul ka. tähtis on, et Eh, süsteem lõppkokkuvõttes lihtsustuks. jah, väga palju positiivset on siin välja pakutud, aga kui me vaatame nüüd seda öö, eh, perioodi aastani kakskümmend ja kuidas Euroopa Liidu rahalisi vahendeid on kasutatud, siis peab ütlema, et tihtipeale väljamaksed on olnud null ja põhjuseks ei ole mitte ainult bürokraatia. jah, on vaja lihtsustada kogu süsteemi, tagamaks, et liikmesriigid tõesti saaksid raha kätte. ja ma olen pisut segaduses, mis puudutab veini ühtse turukorralduse avaldamist ja alkoholi mõiste, definitsioon äh, siin ei tööta, meil on vaja kokku leppida kõrgekvaliteedilise veini tootmise küsimustes ja igasugused künnised ja varud minu arvates on piisavad ja ei ole vaja sekkuda selles valdkonnas. tähtis on, et me oma viinapuude kasvatajaid toetaksime, et nad saaksid kõrgekvaliteetilist veini toota ja see valdkond vajab rohkem tähelepanu. E ma tänan. ma tervitan mõlema raportööri poolt tehtud tööd, aga tahaksin ühte rõhutada. jah, kogu selle asja väärtus on ikkagi lihtsus ja selleks on meil vaja äh, kompromisse ja pühendumist, aga koondaks tähelepanu neljale aspektile. kõigepealt ühtlustamine, harmoneerimine, teiseks aktiivne tootja, see on väga hea, siis tootjaorganisatsioonide tugevdamine, eriti nende võimaluste suurendamine läbirääkimisi pidada ja lepinguid sõlmida. seejärel eh, kont-, kontroll, äh, sissetulekut ja äh, kriisioludeks kaitsemeetmed, pakkumise reguleerimise meetmed kriisiolukordades. ja tähtis on ka, et ebaausaid kaubandustavasid ei esineks. Äh, sellest rääkis ka nõukogu nüüd. neljandaks, noortootjad vajavad toetamist, kui nad alustavad oma Eh, ettevõtlust, aga tihtipeale need noored ei olegi nii väga noored. Eh, eh, tihtipeale tulevad vanemad inimesed ja alustavad alles esimest korda põl-, majandusettevõtte loomist ning tähtis on, et ka koha peal põllumajandus edeneks. jah, ma tänan mina siin mõtlesin paari asja üle järele, mida härra Castro rääkis. nüüd riis kui veealune taim, kui palju riisi meil üldse Euroopas kasvatatakse, kui suur ala on meil riisi all, nii et see ei ole siin üldse kõige suurem probleem. aga miks ta siia sisse läks? ja energia taimega on tegemist mit, meil on taastuvate energiaallikate seadus Saksamaal olemas ja äh, meil on siin suur äh, konkurents, energiataimi äh, transporditakse ühest paigast teise ja ei mõelda niivõrd toiduaine tootmise peale ja võib-olla ei peaks siin sel, selle ökoloogilisele rollile, mida põllumehed etendama peaksid, nii suurt rolli panema. nüüd riskide haldamine. Äh, jah, et äh, kindlustamine äh, rohkem. on selge, et võidavad sellisest ettepanekust ainult kindlustusettevõtjad. Buda, przepraszam. Președinte, mulțumesc. Foarte pe scurt, cred că este foarte important. Ma tänan, teen väga lühidalt räägin kõige tähtsamast meie jaoks. peame mõtlema, kuidas me saame oma põllumeestele vastu tulla. seal, kus me oleme probleemid tuvastanud, peame üritama neid likvideerida. meil Rumeenias on äh, probleemid äh, põllumajandusühistute rahastamisega äh, Äh, tootja, kes tahab äh, asutada tapamaja näiteks, saab ainult nelikümmend protsenti äh, oma kulude katteks laenu, aga mõnes teises valdkonnas on võimalik projekti puhul saada kaheksakümmend protsenti projekt mahus toetust. Need on need probleemid, millega meie tootjad päevast päeva kokku puutuvad. me peame mõtlema ka läbirääkimiste pidamisele jaemüüjatega. on vaja, et olemasolevad mehhanismid tugevneksid, et kui mõnel ta-, põllumajandustootjal on viisteist tuhat siga, siis tal peab olema ka otsene juurdepääs eh, tapamajale, kuhu need sead toimetada, nii et meil on vaja eh, reegleid, mis oleksid eh, meie, kasulikud meie tootjatele. jah, tõesti, nelikümmend protsenti kooperatiividele, no see on tõesti üllatav üllatav on see, et kõigile ei ole tagatud võrdseid võimalusi. proua Mäkinas, palun, suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh äh, raportöörile. ma tean, et kell on juba väga palju ja raport on väga keerukas. Paula, sa esitasid seda küll väga hästi, vaatamata hilisele õhtutunnile, aga ma tahaksin aktiivse taluniku küsimust kommenteerida. me oleme äh, ÜPP reformi käigus selles osas komisjoni survestanud ja tundub, äh, et selle aktiivse taluniku mõiste kui selline on tegelikult üleliigne, see on vägagi kummaline, ma ei saa aru, miks komisjon äh, seda asja niimoodi näeb mm, äh, äh, ei taheta aktiivset taluniku definitsiooni, aga talunikud äh, Äh, on öelnud, et äh, raha saavad paljud sellised äh, taotlejad, kes tegelikult põllumajandusega aktiivselt ei tegelegi. mida komisjon selle kohta on öelnud, mõned kommentaarid. uus sissetuleku stabiliseerimise vahend, me arvame, et me peame ütlema välja, et me ei räägi siin lisarahast, see peab olema väga selge, sellepärast et väga sageli, kui sellistest asjadest räägitakse, siis jääb mulje, et ahah, uus mehhanism, see tähendab, et on ka uus raha kuskilt saadud, aga ei, uut raha ei ole Äh, seda äh, hakatakse äh, rahastama olemasolevatest rahastusvahenditest. viiskümmend, viiskümmend reegel, mul on väga hea meel selle üle, mis sa seal oled teinud, sellepärast et komisjon tahab sadat protsenti ja meie sellega rahul ei oleks mind huvitab ka see, kuidas komisjon vastab sellele, et lisada lisapeatükke või, või, või, või jah, lisaosasid tarneahela küsimuses siin raportis ja äh, tarnekontrolli küsimuses äh, äh, on meil juba eelnevalt mõtetega välja tuldud ja nüüd olen siia sisse toodud suur,, suur-suur aitäh tehtud töö eest. siin on väga palju positiivset, aga on ka selliseid valdkondi, kus mul on veel teatud kõhklusi, aitäh. suur aitäh ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale. palun, teil on sõna suur aitäh, härra esimees, suur aitäh ähm, selle eest, et andsite mulle võimaluse hilisel tunnil omapoolseid kommentaare teha nendele muudatusettepanekutele, mis siin raportöör on välja toonud. ma arvan, et ähm, äh, siin on teatud positiivseid elemente, kui me räägime sellest äh,, kuidas komisjon asju näeb. raportöör on teinud ettepaneku äh, jätta puutumatuks äh, palju neist ettepanekutest, mille komisjon on välja pakkunud eesmärgiga lihtsustada ühist põllumajanduspoliitikat. Äh, vastavalt muudatusettepanekutele mõned asjad kaoksid ära, aktiivse taluniku klausel näiteks, mõned kõnelejad on seda ka maininud, jah, tõesti, aktiivse taluniku säte äh, oli viimase ÜPP reformi ajal ka arutluse all ja see tagasiside, mida me saime pärast ühe aasta pikkust rakendust mõnedest liikmesriikidest, oli see, et tegemist on väga eh, koormava instrumendiga ja teatud määral eh, nende talunike arv, kes välja jäävad, eh, ei ole proportsionaalne võrreldes nende kontrollide arvuga, mis on vaja läbi viia. olukord erineb liikmesriigiti ja seetõttu me usume, et tegelikult võib olla hea mõte Äh, lähimuspõhimõtte kasutusele võtta ja jätta see asi liikmesriikide otsustada, äh, kas vastavalt kohapealsele olukorrale on mõistlik ja proportsionaalne ja kulutõhus äh, seda sätet kasutada või mitte ma näen nüüd seda ka, et üks muudatusettepanek Äh, viitab registrile, mis tähendab seda, et talunik, kes on registreeritud riiklikus registris, äh, on automaatselt ähm, aktiivne talunik. ma arvan, et see tegelikult vastab komisjoni ettepanekule, sellepärast et registris olemine äh, ilma registrisse võtmise kriteeriumite täpsustamiseta jätakski liikmesriikide otsustada, mm, kes on äh, aktiivne farmer ja kes ei ole ja minu jaoks on natuke vastuoluline siinkohal see, et ühelt poolt tahetakse komisjoni ettepanekut tühistada ja viia sisse klausel, mis äh, tegelikult äh, toob kaasa põhimõtteliselt sama lõpptulemuse, mida komisjoni ettepanek oleks äh, taganud. raportöör härra Castro mainis ka kirja, mille härra Hogan on kirjutanud nõukogu presidendile ja ka teile, härra Sekierski, sellepärast et ta oli mures, kui ta nägi, kuidas need asjad liikusid arutelude käigus, et lihtsustamise lihtsustamise pakett ja see koondväärtus on lihtsustamise pakett ju ka põllumajandusvaldkonnas, võib muutuda millekski teistsuguseks siin on mainitud minireformi. ta arvas, et see võib muutuda paketiks, mis toob kaasa kaugeleulatuvad muutused ÜPP-s ja ta on mures kahes põhju-, kahel põhjusel. esimene põhjus puudutab ajastust. mida keerukam ja poliitiliselt vastuolulisem eh, see ettepanekute hulk on, mis lauale tuleb, eh, seda ebatõenäolisem on see, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal õigeaegselt läbirääkimised lõpule viiakse. Eh, eesmärgiks on ju lihtsustada talunike elu juba alates aastast kaks tuhat kaheksateist. kui me seda selle aasta jooksul ei jõua, siis me peaksime arvestama, et järgmine aasta on juba kaks tuhat üheksateist ja siis algab juba uus, et siis me liigume edasi programmeerimis- perioodiga ja me teeme neid muutusi alati väga väheseks äh, ajaks ja teine mureküsimus äh, seisneb selles, et need ettepanekud, mis siin raportis on ära toodud, on poliitiliselt vägagi kaugele minevad ja äh, komisjon usub, et neid tuleks väga põhjalikult analüüsida ja hinnata. aga see on keeruline Äh, sellise protsessi raames nagu Omnibus, äh, sest et selle eesmärgiks on lihtsustamine ja mille eesmärgiks on tegelikult kiiresti edasi liikuda. ma toon siinkohal välja mõned aspektid, äh, mida mõned kõnelejad täna on ka esile toonud juba. kõigepealt sissetulekukünnise vähendamine kriisijuhtimisinstrumentide valdkonnas kolmekümne protsendilt kahekümnele, see viib nad rohelisest kastist välja, sest et rohelise kasti kriteeriumiks on kolmkümmend protsenti Äh, on tehtud ettepanek, et äh, juhtimisasutused äh, võivad saada ka kasusaajateks teatud meetmete puhul, aga meie jaoks on siin huvide konflikt, sellepärast et nende eesmärk on juhtida neid programme ja mitte neist kasu saada. maaelu arenguprogrammide laiendamine aastaks kaks tuhat kakskümmend neli on mõte, mis on meie arvates liiga ennatlik, sellepärast et ähm, meid ootab uus MFF Äh, ja võib juhtuda, et me loome olukorra, äh, äh, kus me loome õigusi, mis tulenevad pikendamisest, mis tegelikult ei pruugi vastata tulevaste rahastuskorraldustega ja nüüd roheliseks muutmise ettepanekud, jah, Äh, siin tehtud ettepanekuid ka nii-öelda seda valdkonda lahjendada, äh, seda valdkonda rünnatakse praegusel hetkel mitmelt poolt äh, ja mitte just ainult roheliseks muutmist kui sellist, vaid rünnatakse ka ÜPP-d tervikuna. ja see toimub siis Omnibussi ettepaneku raames mainiksin ka mõningaid kaugeleulatuvaid muudatusi, mis on CMO raames välja pakutud äh, see puudutab konkurentsireeglite rakendamist just. üks muudatusettepanek ähm, on siin välja toodud ka, mis puudutab äh, veini alkoholisisalduse suurendamist seda ei ole tegelikult kunagi hinnatud või analüüsitud äh, selles äh, valguses, kas see tooks kaasa kasu kvaliteedipoliitika raames. Ähm, see on üheks aspektiks veinipoliitikas ja siin äh, Omnibusi määruses on tehtud ettepanek äh, mitte tagasi küsida äh, asjatult tehtud väljamakseid kahesaja viiekümne euro ulatuses, aga minu arvates sellist sätet ei ole, liikmesriigid kaitsevad oma eelarveid, me oleme teinud arvutusi ja see tooks kaasa kadu äh, Äh, ka ulatuses nelikümmend, viiskümmend miljonit eurot aastas Euroopa Liidu eelarvele. meil on praegu säte, mis puudutab äh, summasid kuni sada viiskümmend eurot tingimusel, et liikmesriikidel on sarnane säte liikmesriikide seadusandluses. kui kakssada viiskümmend eurot jääb sinna sisse, siis äh, see viide riiklikule seadusandlusele peaks vähemalt siis alles jääma Äh, ma ei saa siin üksikasjadesse laskuda, sest kellaaeg on juba väga hiline, aga need on need kaks teemat, mis äh, volinikule muret valmistavad ja mina tahaksin äh, paluda teid, et kui teie seda teemat arutate nüüd ja läbi räägite ka muudatusettepanekuid, et te mõtleksite nendele aspektidele ka tegemist on konverentsiga, mille eesmärk on edasi liikuda väga kiiresti, äh, mida keerukamaks see muutub äh, ja kui seal lisatakse väga delikaatseid poliitilisi küsimusi, siis seda vastuolulisem ta on ja äh, seda kauem kogu see protsess meil lõppude lõpuks ka aega võtab, aitäh. aitäh lugupeetud daamid ja härrad. ma mõtlesin siin selle üle järele, mida te ütlesite äh,, härra peadirektor. ma vabandan, et ma teie nime algselt äh, valesti ütlesin. Robert on väga ilus nimi ka muidugi. aga nüüd äh, annan sõna härra De Castro ja siis härra Dessile Grazie, grazie presidente, soprattutto grazie. aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh ka kõikidele kolleegidele, kes sõna on võtnud, see on olnud väga kasulik, siin on väga kasulikke asju välja toodud äh,. tahaksin tänada ka härra Tessi, me kindlasti koos äh, võtame selle info arvesse. kommenteeriksin omalt poolt kiirelt mõnda aspekti ka see töö selle dokumendi kallal on olnud väga keeruline. ja nagu proua McKinnis ka ütles, siis tegelikult äh, eelarvepakett ei ole muutunud. me võime öelda, et see on ilmselge, aga tegelikult tuleb see väga selgelt välja öelda selleks, et vältida mis tahes arusaamatusi. ma pöördun siinkohal tagasi härra Flanagani poolt öelda poole, kes rääkis maaelu arengu motivatsioonist, proua Kössinger rääkis teemast, mis puudutab seda, et liikmesriike ei jäetaks äh, üksi aastaks-paariks, äh, sellepärast et uued reeglid ei ole ellu rakendunud ja liikmesriigid jäävad siis nii-öelda lõksu, tuleb tagada see, et äh, oleks sobiv raamistik edasiliikumiseks. eriti, mis puudutab maaelu arengut, see on mehhanism, millega püütakse vältida mis tahes äh, takistusi äh, protsessis osalemaks äh, härra Fontaine tahab kindlasti selle küsimuse juurde tagasi tulla, aga meie tahame kasutada ära selle töövilju, mille komisjon on ära teinud. ja härra Hogan, komisjon tuli välja ettepanekutega Äh, ja meie tahame kommääruses äh, juba teha ennatlikult tööd selle kallal. me olime natuke mures sellega seoses, sellepärast et äh, see saab olema viimane dokument selle mandaadi jooksul sellel teemal ja ma arvan, et on õige hetk seda kõike teha paljud inimesed on kaevanud selle üle, et seda kriisi halvab bürokraatia äh, Ehm, oluline on olukord äh, paremaks muuta. see on väga suur võimalus äh, edasiliikumiseks, sest vastasel korral äh, on olukord lihtsalt selline, et me tuleme kogu aeg kaeblema ainult ja midagi ei saavuta. me peame välja tulema konkreetsete seadusloomeliste algatustega selleks, et parandada taolikke elusid. Ehm, me peame ära kasutama selle võimaluse, kui see meil on, käeulatuses ja nüüd riskijuhtimisinstrumendid, me tahame laiendada seda ettepanekut põhimõtteks, äh, mille komisjon on välja käinud ja mis puudutab kolmekümmend ja kahtekümmet protsenti. lisaks ka usaldusfondid, see ei ole tegelikult muudatus, äh, mille meie oleme sisse viinud, see on tegelikult midagi, mida komisjon on ka välja pakkunud ja mis meie arvates on väga huvitav, aga meie tahame laiendada omalt poolt seda huvitavat ettepanekut, millega komisjon on välja tulnud laiemad riskijuhtimise teemad, eh, nendega eh, hakatakse tegelema kindlasti eh, ÜPP reformi kontekstis pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, nendega me praegu ei tegele, aga meile pakub väga huvi see, mille komisjon on välja pakkunud ja mõningaid asju tahame omalt poolt laiendada, miks seda mitte teha. näiteks kui rääkida ka looduskatastroofidest, me peaksime töötama välja instrumendid, mis ei hakka kehtima mitte ainult siis kui, kui kolmekümne protsendist rääkida Äh, äh, komisjon on nüüd öelnud, et ühisfondidest rääkides me võime ka kahekümne protsendi puhul hakata juba tegutsema, nii et asi on nagu põhimõttes siin pigem. siin on vaja veel väga palju äh, läbi rääkida, aga see ajakava, mis meil paika on pandud, on vägagi intensiivne. Ähm, agrikomisjonis tuleb seda teemat hääletada kindlasti enne kahekümnendat maid ja ka eelarvekomisjonis läheb asi hääletusele ma tahaksin meelde tuletada kõigile seda, et ähm, äh, kakskümmend kaks meedet on välja juba pakutud, lisaks kolmkümmend, kolmkümmend kaks veel lisaks. Ähm, ma arvan, et kaasotsusmenetluses on ka tulemas mõningaid ettepanekuid, aga ma siiski arvan, et me oleme üsna ühel meelel komisjoniga. suur aitäh kõikidele kolleegidele ettepanekute eest, see on väga hea võimalus, mis meile on antud ja me peaksime olema ambitsioonikad, me oleme avatud arutamaks teie kõigiga, variraportööride ja teistega seda teemat. mina olen igal juhul alati avatud aruteludeks, aitäh! tänan! panin paljugi kirja sellest, mis äh, kõlas ning ütleksin vastu, et see rohestamine ei vähene Martin Greeningile, et äh, tulemuseks peaks olema pigem hoopis tõhusam rohestamine. ning see peaks olema kõigi huvides ja keskkonna huvides. ning äh, väidaksin vastu ka sellele, et et see kuidagi diskrimineerib. kuule, Koisbusch ei ole enam siin, aga, aga ütleksin, et, et et Itaalias on äh, nisu järel riis teisel kohal ning kõik, mis, mida Euroopa ei kasvata, see tuleb importida. Elizabeth Köstinger rääkis ka kahest küsimusest, mida me praegu arutame ning seoses sellega, mida komisjon ütles, pikendamine üle kahe tuhande kahekümnenda aasta, kui me loeme seda äh, lõiku uuesti, siis sisuliselt uus parlament teeb selle otsuse ning meie eesmärk on takistada, et üleminekuregulatsiooni tuleks hakata kehtestama siin. siin on öeldud, et asi sõltub eelarvest ja loomulikult see ei, ei ole mõeldud äh, mingi piirama järgmise parlamendi tegevusvabadust, vaid pigem selleks, et kindlustada seda, et põllumeestele ootamatuid muudatusi ei tehta olen päri sellega, et me jätkame arutelusid, aga loomulikult kõik need raportid, mis meie menetlusse tulevad, muutuvad menetluses ning me üritame omalt poolt teha kõik, et tulemus oleks mõistlik. Euh, eh, kolm märkust äh, CMO-de kohta, kõigepealt äh, vastuseks proua Aguilerale äh, ebaausa konkurentsi osas tegemist on küsimusega, mis juriidiliselt on, on nõudnud aastaid analüüsi ning ma ei tea, kuidas meie oma komisjonis äh, oleksime saanud seda teha ning seetõttu raportööriga kokkuleppel palusimegi Euroopa Komisjonilt enne kolmekümnendat juunit kaks tuhat kaheksateist ettepanekut selles küsimuses, mis puudutab teisi kahte punkti, mis puudutavad läbirääkimistega tegelevaid organisatsioone ja tootjate organisatsioone, siis äh, Bermani komisjonilt teame, et hõlbustada tuleb vastastikust tunnustamist, mis võimaldaks toodete kaitset konkurentsiõiguse raames. kui me soovime piimapaketi laiendada ja võimaldada ühiseid läbirääkimisi ja kui soovime seda laiendada teistele toodetele, siis võib tekkida olukord, kus, kus meil ei õnnestu eristada eri asju ning seetõttu sellest me lähtusimegi, aga me võime sellel teemal edasi rääkida. aitäh! kaks lühikest märkust on minu poolt. esimene märkus. meie komisjonil on üsna märkimisväärsed saavutused, terve rida raporteid on juba koostatud. konkurentsivaldkonnaga seoses on mitmed saadikud küsinud ning siin on meil valmidus lähtuda juba koostatud raportite seisukohtadest. oleme astunud märkimisväärse sammu edasi, et kiritamaks õigusesse toiduahela toimimisega seotud kaalutlused. me tahaksime, et meil oleks inimnäoline rohestamine põllumajanduses, sellepärast et põllumehed näevad rohestamist ja seetõttu sooviksime sellest välistada kunstliku elemendi. noh, on olemas niisugused asjad, mille kohta me võiksime öelda finantsinstrumendid. see ei ole vahetult seotud meie raportiga, aga kui ma kohtun ministritega, siis ma üritan neid veenda selles, et et finantsinstrumendid tuleks vastu võtta enne tegevuste, tegevuste muutmiseks, enne järgmist programm, rakenduskava, sellepärast et järgmine rakenduskava on suuresti nende finantsinstrumentide mõju all ning meie ootused on siin üsna mõistlikud, võiks öelda, olgugi et mõnedele tunduvad nad liiga kaugeleulatuvad no ma ei taha hakata rääkima maapiirkondade arengust, teise samba küsimust. me teame kõik, kui vajalik see on. tahaksin aga nüüd tänada meie raportööre ning märgin, et me peame töötama kiiresti ja tööd on päris palju. ning ko-, koostöö põllumajanduse peadirektoraadiga on täiesti võimalik ja kui me saame midagi teha varem kui kavandatud ja hästi, siis tuleb seda teha, sest sest kaks tuhat kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend oleks põllumeestel siis eh, olukord parem. Nad näeksid seda kohe praktikas muudatusettepanekud on siis kahekümne esimeseks märtsiks kella neljaks ning hääletus maikuus. ja menetluse peame lõpetama enne, kui eelarve kontrolli komisjon oma menetlust alustab. kas on küsimusi? ei ole, siis nüüd kaheksas küsimus ja rohestamisega seotud delegeeritud akt nagu te olete kursis, üheksandal märtsil pärast äh, fraktsioonide korduvaid taotlusi on sekretäriaat algatanud kirjaliku menetluse. seoses kahekümne kaheksanda veebruari põllumajandusvaldkonna koordinaatorite otsuste muutmisega ning Inka komisjoni seotud otsusega ning asja tuum on mitte pikendada vastuväite tähtaega sellele delegeeritud aktile. et esimene meie arvamus oli mitte taotleda pikendamist, ent koordinaatorit mitte pikendada. komisjon toetas seda oma menetluses samas, vahepeal pärast arutelusid koordinaatorite ja fraktsioonide esindajatega tundub meile, et see otsus tuleks kaaluda, seda otsust tuleks kaaluda veel kord, seetõttu kirjalik konsultatsiooni menetlus, mille on ette valmistanud sekretäriaat. ja konsultatsioonimenetluse tulevikus, tulemuseks oli see, et me kuks sellest, et fraktsioonide liikmete enamus toetas kahekuulist pikendamist tähtaja osas meie vastuväite esitamiseks. nii, kas on vastuväiteid? härra Tees soovib juba sõna. ja sekretäriaat räägib nüüd menetlusest, aga härra Tess kõigepealt. aitäh, härra esimees, olen seisukohal, et me peaksime taotlema pikendamist. tegemist ei ole esimese korraga, mul on meeles, et sotsiaaldemokraadid on kaks korda juba taotlenud pikendamist ja oleme seda toetanud ning Euroopa Komisjon on sisuliselt eh, piiranud parlamendi volitusi sellega, et neliteist delegeeritud akti on sisuliselt koondatud üheks ja me ei saa seda aktsepteerida. me ei saa siin eraldi arvamusi esitada ning seetõttu paluksin kolleege kõigepealt ot-, otsustada pikendamise poolt ning võib-olla saame siis komisjoniga läbi rääkida, võimaliku kompromissi üle, mis meid kõiki rahuldaks. aga minu arvates ähm, oma kaheteistaastase praktika pinnalt ei ole see aktsepteeritav, kuidas komisjon praegu parlamenti kohtleb. me oleme fraktsioonide esindajatega ja koordinaatoritega asja arutanud, komisjonile vastava taotluse esitanud, komisjon seda järginud ei ole, seetõttu peaksime taotlema pikendamist. kolleeg Andriu aitäh, härra esimees. arutelu praeguses staadiumis ei tahaks ma hakata uuesti rääkima küsimuse sisust, vaid räägin formaalsetest kaalutlustest, sest praegu tundub, et meil on loomisel pretsedent, mis on üsna häiriv demokraatia seisukohalt, sest meil toimus ju koordinaatorite arutelu, hääletus, seal sai mingi seisukoht toetuse, teised jäid vähemusse ning nüüd minu meelest, kui meil on arutelu, arutelule on esitatud küsimus, arutelu peetakse ära, äh, hääletatakse, meil on enamus, meil on vähemus ja siis tuleb lähtuda enamuse seisukohast. aga kui me nüüd hakkame avama uuesti toimunud hääletust, siis demokraatia seisukohast äh, tekitab see minus väga palju küsimusi sest hääletus toimus, komisjon kinnitas selle tulemuse ja nüüd me hakkame seda uuesti hääletama. et see igal juhul minu, mind, minus tekitab see sügava hämmingu. et kui niisugune hääletus tuleb, siis sotsiaaldemokraadid selles tõenäoliselt ei osale sest see läheb liiga kaugele demokraatia niisugusest toimimisest, mis meie jaoks on arusaadav ning ma sisust praegu rääkima ei hakkagi, sellepärast et sisust oleme rääkinud äh, oma komisjoni eelmisel koosolekul. erinevused ning koordinaatorite seisukohad. ja koordinaatorite seisukoht oli niisugune, nagu ta oli, selles mõttes teil on õigus. aga igal juhul ei olnud see ühehäälne ning, aga noh, hääled loeti üle. ma mõistan täiesti seda, mida te rääkisite demokraatia toimimisest. aga samas on see alati dialoogi küsimus, härra Oisling, pean ütlema, et, et kogu see menetlus on suhteliselt halvasti õnnestunud, kõike seda oleks saanud teha palju paremini. tegin ettepaneku et me peaksime laskma seda asja ju õigustalitusel hinnata. aga igal juhul me ei saa kindlasti lasta neid hääletusi korraldada nii palju, et lõpuks tuleb vastupidine, kuni vastupidine tulemus tuleb. nii see asi lihtsalt ei käi aga me peaksime selle, seda olukorra panema võib-olla hääletusele, kus kõigi, enamus liikmeid kohal on. sest siiani probleeme ei olnud, selle ettepaneku praegu on esitanud sotsiaaldemokraadid, aga igal juhul, kui me ühte menetlust jätkame, sel-, seni kuni me saame sobiva enamuse, siis no see on ikka probleem et kui fraktsioonil on, mingil fraktsioonil on vastuväiteid, siis võib kaaluda pikendamist, aga igal juhul menetlust ei tohiks torpedeerida tervikuna. ja minu meelest praegu pikendamine menetlust ohtu ei seaks, aga nii, nagu sekretäriaat seda käsitlenud on praegu, no see on suhteliselt halvasti õnnestunud, see, see küsimus, tegemist oli keerulise otsusega, aga kui see ikkagi enamuse poolt ära teha, ära oleks tehtud korrektselt, siis täiendavaid arutelusid vaja ei oleks sekretäriaat äh, selgitab nüüd toimunut. sekretäriaat tagab meile toe, sekretäriaat toetab meid alati. me ei pea täna kõike seda ammendama. meil ei ole vaja täiendavaid lõhesid omavahel omavahelistes suhetes. ma arvestan kõike seda, mida ma praegu teilt kuulsin ning ka arvestades praegust olukorda, on meil siiski jäänud veel aega, et korraldada hääletus kõigi liikmete osavõtul, praegu ei ole mõtet seda teha, praegu pole kohalviibijaid piisavalt, et me teatame kõigile, kuna see hääletus tuleb. meile on oma sekretäriaadi juht äh, teinud asjaomase ettepaneku ja me kaalume seda. aitäh, härra esimees. tegemist on üsna tundliku küsimusega ning äh, üritan seega püsida faktide piirides. mis puudutab sündmuste arenguid, siis ei hakka seda uuesti üle käima, aga menetluslikust seisukohast, nagu ütles härra Andrei, tundub, et praegu üritatakse lähtuda sellest, et äh, see, mille koordinaatorid on otsustanud, saavad koordinaatorid muuta ning mida komisjon saab otsustanud, äh, saab komisjon muuta. nii et sellest lähtuvalt on võimalik nüüd see otsus äh, üle vaadata, mikrofon proua. kõik on hästi, kõik on hästi, kas see on mingi nali või? niisiis juba räägiti sellest, et koordinaatorid saavad oma otsust muuta, komisjon saab otsust muuta ning me ei saa öelda, et siin pretsedenti ei oleks ära antud üle, sest hiljuti me otsustasime, et me ei, ei võta vastu arvamust äh, alkohoolsete jookide küsimuses ja, ja siis hiljem muudeti seda nii et äh, niisuguseid asju on ennegi juhtunud. loomulikult ei ole see hea, kui niisugused asjad juhtuvad, aga põhimõtteliselt on see võimalik. menetluslikult on meil praegu siis uus koordinaatorite soovitus esitatud ning nüüd on Põllumajanduskomisjoni pädevuses, äh, komisjoni kõigi liikmete pädevuses otsustada, kas seda järgida või mitte. ning äh, Äh, hääletame siis mitte täna õhtul, vaid siis, kui kogu komisjon on kohal. igal juhul algne kahekuuline tähtaeg, mis algas viisteist veebruar, lõpeb alles viisteist aprill, see tähendab, et kui esimees otsustab nii, siis me võime korraldada konkreetsel ajal hääletuse, saata liikmele kutsed, näiteks kahekümnendal või kahekümne esimese märtsi koosolekul võiks seda teha ning kutsel on see kõik kirjas kõigile inimestele ning siis saab otsustada selle vastuväite esitamise tähtaja pikendamise küsimuse. aitäh. täna on esmas- ja siis, kuna oleks siis kahekümnes esmaspäev, siis kahekümne esimene oleks teisipäev tõenäoliselt. Hänatrüü. ma ei taha venitada välja seda arutelu aga täna ei saaks hääletada juba sellepärast, et meil ei ole seda päevakorras ja me peaksime oma liikmeid austama. nii et ikkagi peaks neil teada olema, kuna ja mida hääletatakse, aga kui ma õigesti teist aru sain, siis eh, ja ma märkisin juba, et ma olen töötanud koordinaatorina, et, et sisuliselt tähendab see seda, et kui koordinaatorite hääletus toimub, ja see läheb kirja ja komisjon selle heaks kiidab, siis sisuliselt ei oma see mingit väärtust. ma üritan mõista seda, mida te ütlesite. et meil ei ole ju tegemist mitte mingi ükskõik suvalise koosolekuga, suvaliste inimestega. et kui me otsime mingeid enamusi, kui me jõuame mingile kokkuleppele või, või hääletame mingit küsimust, siis, siis sellel peab olema mingi väärtus. nii et ma sooviksin mõista et mida meil tulevikus on oodata taolisest praktikast. nii et kui meil on toimunud hääletus, meil oli kaks leeri, kelle seisukohad eh, olid üksteisega vastuolus ja, ja seda hääletati ja ühte nendest seisukohtadest toetati, siis peaks asi olema selge. see on minu lähenemine see, et seisukohad jagunesid kahte leeri. üks leer sai ühe arvu hääli, teine teise. ning äh, komisjon kiitis ühe nendest seisukohtadest heaks. meil koostati dokument. ja, ja see dokument saadeti komisjoni liikmetele. ja otsus oli, et me ei taotle tähtaja pikendamist edasi toimus meil, toimusid meil uued arutelud fraktsiooni seits, fraktsioonist väljaspool. palusime läbi viia kirjaliku konsultatsiooni menetluse, mis andis meile järgmise tulemuse. et eh, nimelt leeride suurused olid muutunud, arvestades toimunud arutelusid ning seetõttu tegimegi ettepaneku võtta see küsimus kaalumisele, nii et ma arvan, et me peaksime sõna andma härra Tessile ning siis korraldame kahekümne esimesel teisipäeval hääletuse, kus kõik komisjoni liik-, kuhu komisjoni liikmed on kõik oodatud, see asi läheb päevakorda ning ilusana siis on härra Tess. aitäh, härra esimees, tahaksin öelda, et tegemist on, et meil on see iidne demokraatia printsiip, mille kohaselt äh, demokraatlik otsus kestib, kuni see muudetakse ära vast-, pädeva demokraatliku otsusega. enne oli demokraatlik enamus selle poolt, et äh, mitte pingutada, et mitte pikendada, praegu on äh, vastupidine olukord, kui me tähtaegu ei riku, võime kahekümne esimesel uuesti hääletada. igal juhul venitada me seda ei tohiks, ja selle tähtaja mõttes peaks see asi olema korrakohane. okei okay,, ale ma pan poseł rację i ma też e, rację pan poseł Andriu i pan poseł... jah, teil on õigus. ent õigus on ka härra Andriul ja härra Hoislingil samuti. nii et selgituseks. ja viimane asi minu poolt. tehnilisest plaanist tuli mulle üks asi pähe. meil on tähtaeg, viisteist aprill, mida me peame järgima, see tähendab kahekümne esimesel märtsil äh, korraldame hääletuse, alustame sellega, et hääletame seda küsimust, kas me taotleme või ei taotle pikendamist ning päevakorras näeme ette ka hääletuse vastuväite osas, nii nagu see praegu olemas on, sellepärast et vähemalt metoodika plaanis kui komisjon otsustab lõpuks mitte taotleda pikendamist, siis peaksime olema valmis hääletama juba olemasolevate vastuväidete üle, selleks et mitte mööda lasta viieteistkümnenda aprilli tähtaega kuni proua, kui proua Kostinger ütleb ei ja selgitame neid küsimusi hiljem, siis on saabunud ülim aeg arutada asja koordinaatorite vahel ning esimees tänab tõlke häälest. mulle öeldi just, et me oleksime võinud praegu hääletada. miks me siis venitame sellega kahekümne esimese märtsini? <laughs> Rozumiemy, rozumiemy, widzimy. Dziękuję tłumaczom, dziękuję Państwu. jah, see asi on meile arusaadav, see küsimus on arusaadav. täname tõlke, täname raportööre. tänan teid eriti nende märkuste esitamise eest kirjalikult